So, ja, ja. Dear colleagues, may I ask you to take your seats? kallid kolleegid, palun istuge kohtadele. Ich, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. tervitan teid kõiki südamlikult meie esimesel tööpäeval uuel aastal ma ei tahtnud siin riigipööret teha ega üri siin, ei üritanud siin kuidagi ka meie esineest toolilt tõugata, ta on kahjuks haige. ja, aga sellegipoolest loodata, et ta veel täna õhtul jõuab Brüsselisse, selleks et poole seitsmeks jõuda koordinaatorite koosolekule, kuid meie koosolekule ta tõesti ei jõua me soovime talle tagaselja head paranemist, soovin teile kõigile ilusat uut aastat, kõike paremat, eriti palju tervist ja jõudu ja õnnestumisi kõikides tegevustes ja ma loodan, et ka meie suurepärane koostöö majanduskomisjonis jätkub. peale selle loodan ka, et selle aasta jooksul on meil võimalik tõesti ka tõelisi tuntavaid ja käegakatsutavaid lahendusi leida kriisiolukorrale sest juba aasta tagasi lootsime, et me oleme tänaseks jõudnud kaugemale, kui oleme jõudnud ja nende väikeste tibusammudega, mida me tegime, ei ole meil võimalik eesmärki saavutada. ja ma tõesti arvan, et öö, äh, äh, oleme kõigest väike mutrikene maailma majanduses ja ma kardan, et maailma majandus jätkab langustrendi nüüd esimene päevakorrapunkt, nimelt mingeid erilisi juhataja teadaanded ei ole, sellepärast tuleme esimese sisulise punkti juurde, milleks on finantstehingute maksuühine süsteem. ma ei hakanud siin päevakorda kinnitama, ma eeldasin, et mitte keegi ei soovi midagi parandada, sest keegi märku ei andnud. nii et äh, ma loodan, et olete kõik nõus päevakorraga ja tuleme siis esimese sisulise punkti juurde mis on tegelikult kolmas päevakorrapunkt, selleks et kõik sellest aru saaksid, milleks on finantstehingute maks ja meie kolleeg Anni Podimata on siin, kes sotsiaaldemokraatide nimel selle raporti koostas, ta astub siia just sisse, nägin teda natukene aega tagasi juba siin koosolekuruumi ees, kus ta andis intervjuud, ma loodan, et intervjuu läks hästi, et sul on hea tuju selleks, et sa saaksid meile esitleda oma mõtteid finantstehingute maksu kohta. palun, sul on sõna, Anni ah,. Hab... vabandust, Anni. meie sõber Jean-Paul Gosses soovis enne sõna saada. härra esimees, ma tahaksin äh, tervitada meie tänase istungi esimeest. see annab kõik lootust ma tahaksin äh, Rahvapartei kolleegide nimel äh, äh, öelda ka head jätku, aga härra Margallo nimetati Hispaania välisministriks Hispaania kuningriigis ja Inigo Mendes de Vigo on nimetatud Euroopa asjade riigiministriks äh, nii et me oleme kaotanud oma ridadest äh, kaks äh, väga head kolleegi. suur tänu ka selle informatsiooni eest ähm, ja tagasile jällegi õnnesoovid ka mõlemale kolleegile. siis Karl Haaglund soovis ka veel sõna saada. Karl, palun, Karl, sa palusid sõna? ei, siiski mitte. nii et Anni, nüüd on sinu kord Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Wolf, ε, θέλω να σας... Suur tänu, Wolf. Ka minu poolt kõigepealt äh, ilusat uut aastat ja me loodame, et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta kujuneb aastaks, äh, kus need negatiivsed äh, uudised ära lõpevad ja me loodame, et Äh, Euroopa Parlament ning ka meie komisjon hakkab kriisi lahendamises suuremat rolli mängima. me loodame, et meil on võimalik kriisist väljuda, majanduskasvu tõhustada ja et me muutuksime Euroopa Liidus äh, tugevamaks daamid ja härrad, tahaksin öelda, et äh, mul on väga hea meel, et me uuel aastal kohe alustame esimese arvamuste vahetusega ettepaneku üle komisjonilt, mis septembri lõpus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esindati, esitati ja me räägime siin finantstehingute maksust. ning otse loomulikult ei ole paremat aega sellise ettepaneku arutamiseks. selline ettepanek on olnud juba pikka aega päevakorras väga tähtsal kohal, detsembrikuus toimus äh, tippkohtumine, kus võeti vastu otsus uue lepingu kohta ja tehti erand Ühendkuningriigile, ma loodan, et see erand on kõigest ajutine ja siis võttis Prantsusmaa vastu otsuse öö, maksu ühepoolse sisseviimise kohta. eks me näe, kuidas need asjad lähevad, eks me näe ka, kuidas Merkeli-Sarkozy tänane kohtumine läheb. kõigepealt tahtsin öelda, et komisjoni ettepanek öö,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 globaalse otsuse suunas. me oleme siin Euroopa Parlamendis seda väga selgelt ja alati juba toonitanud, et meie arvates on tegemist otsusega, mis näitab, et meie tegevus on õige. kahe tuhande kümnendal aastal võtsime vastu resolutsiooni nagu ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsikuus finantstehingu maksu kohta, kus me kutsusime komisjoni üles tegema ettepanekud finantstehingu maksu kohta. mis on selle ettepaneku raamistikuks? komisjoni sõnad on selged äh, ja dokumendis tuleb välja kolm põhiargumenti. esimeses kahes argumendis räägitakse sellest, et finantsinstituudid peavad, finantsinstitutsioonid peavad äh, osalema kriisikulude hüvitamisel, see tähendab seda, et mitte ainult üks pool ei peaks olema kaasatud riski maandamisse ja siis räägitakse veel ka võrdsetest konkurentsitingimustest, eriti just teenuste pakkumisel ja teenuste maksustamisel. mõtlen siin praegusel hetkel sellele erandile, mis on ette nähtud finantsteenustele käibemaksu osas. ja peale selle tuleb meil luua ka stiimuleid. tähtis on et meil oleksid uued reeglid finantssektori äh, kohta meil on esimesed reformid juba tehtud, kuid meil on vaja nüüd lisainstrumente. see võiks olla panuseks sellele, et teatud tehingud äh, äh, kaoksid ja et neid enam ei kasutataks selleks, et ma-, majandussüsteemi stabiilsemaks muuta. ja Euroopa Parlament on oma vastu võetud resolutsioonides ka seda kõike juba toonitanud kuid äh, kõige tähtsamaks argumendiks komisjoni dokumendis on see kolmas argument, nimelt et meil tuleb võidelda äh, siseturul killustamise vastu, eriti just finantsteenuste ja finantstoodete puhul. me teame, et selles valdkonnas on olukord siiamaani muutunud ainult halvemaks. tihti on tegemist ühepoolsete ja koordineerimata maksustamismeetmetega ja tihti tihti on finantssektorid maksud erineva määrusega. nii et nagu öeldud, tegemist on selle kolmanda argumendiga komisjoni dokumendis võitlemaks killustumise vastu finantsteenuste turul. tegemist on väga tähtsa ettepanekuga, väga päevakojalise, ajakohase ettepanekuga ja me räägime siin ju praegu ka uuest leppest selle kohta, kuidas finantsturgusid äh, kuidas finantsturgudel ka ühiselt järelevalvet ähm, teostada, nii et äh, finantstehingumaks on selle uue lähenemise väga tähtsaks osaks. meil tuleb luua uus raamistik. ei saa olla nii, et ma, uus majandusjuhtimine äh, lonkab ühel jalal, ehk siis tegeleb ainult eelarve äh, koordineerimisega. ei, ei, me peame leidma ka teise tugisamba, sellepärast et meil on vaja tõhusat paremat äh, majandusjuhtimist ja see juhtimine tuleb sisse viia kahekümne seitsmes liikmesriigis. see oleks meie sooviks, kuid kardan, et esialgu viiakse see sisse ainult euroalal. nüüd tulen ettepaneku üksikute äh, punktide juurde, minu arvates on tegemist väga hea, tasakaalus, hästi rakendatava ettepanekuga, siin on arvestatud kõige tähtsamate ohtudega, mis on erinevatelt pooltelt välja toodud, on arvestatud ka Euroopa Parlamendi arvamusega. räägitakse maksupettustest, maksudest kõrvalehoidmisest, maksude väljaviimisest, erinevatest rakendamis- Äh, kogemustest erinevates riikides räägitakse sellest, et äh, maksukoormus võib äh, langeda ainult tarbijatele ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. jah, ettepanekus on ka mõned erandid, mis on väga mõistlikud ja väga selgelt on välja toodud, et just finantsinstitutsioonid on need, mis peavad hakkama ka oma osa sellest koormast kandma. ja väga tähtis on ka et meil oleksid äh, välja toodud selged kriteeriumid. selgitan, mida ma selle all mõtlen. nimelt rakendusala. Te kohe kindlasti teate ja olete seda ettepanekut lugenud, et kõik finantstehingud äh, ja ka finantstooted, äh, aktsiad, osakud äh, on kaasatud. kui üks äh, äripartneritest asub Euroopa Liidus, äh, see on väga tähtis selleks, et vältida maksudest kõrvalehoidmist. peale selle on ette nähtud ka ühine maksubaas ja väga tähtis on, et see süsteem oleks palju lihtsam kui praegused reeglid eriti selles osas, mis puudutab selle maksubaasi rakendamist ja maksude kogumist. siis on ka teatud erandid ette nähtud, kuid ka siin on lähenemine samasugune, sellepärast et eesmärk on ju sama. loen selle teile lühidalt ette nende jaoks, kes pole seda ettepanekut lugenud, nimelt on äh, esmase turu jaoks teatud äh, erandid ette nähtud, mõeldud on siin aktsiaid ja mõningaid väärtpaberitehinguid, on teatud krediidid ja kodulaenud ette nähtud, ühesõnaga need igapäevased tehingud, nagu näiteks lihtsad ülekanded, samamoodi nagu ka ülekanded, mida tehakse Euroopa Keskpanga ja riiklike keskpankade vahel see tähendab seda, et neid tehinguid ei maksustata. nii et tegemist on tõesti maks, tehingutega, mis mängivad väga suurt rolli ka investeerimisel. tegemist on ka ülekannetega, mis on suunatud tarbijatele ehk tegemist on tehingutega, mis on tarbijate jaoks väga tähtsad ja sellepärast äh, ma leian, et see lähenemine on väga õige ja ma loodan, et meil tõesti õnnestub välja töötada maks, mida meie siin Euroopa Parlamendis juba alati oleme tahtnud. nimelt, et tegemist oleks maksuga, millega hakatakse sihipäraselt äh, maksustama neid tehinguid, mis põjutavad reaalmajandust. kallid kolleegid, tegemist on väga tähtsa argumendiga. nimelt, et äh, argumendiga nende jaoks ka, kes on arvanud, et finantstehingumaks võib Euroopa Liidust eemale peletada kõik tehingud. me peame selgeks tegema, milliseid tehinguid me selle all mõtleme ja kuidas see mõjutab investeerimiskliimat. mulle tundub, et praegusel hetkel me pigem julgustame investeerima, kui peletaksime kedagi eemale. siis on veel kaks tähtsat nüanssi, mida tahtsin välja tuua. esiteks on üks raskendav tegur ja seda ka kooskõlas selle väga-väga madala määraga, mis on paika pandud. nimelt tehingute tihedus. maksu tuleb maksta iga tehingu puhul, mitte aga mingit tehingusumma eest tehingupäeva lõpus. see tähendab seda, et maksustatakse tehingute sagedust enne kui ma tulen uuesti kohaldusala juurde, tahaksin rääkida veel geograafilisest rakendusalast, nimelt selle ettepaneku puhul ei ole siin konkreetselt seda välja toodud, kuid on teada, et seda ettepanekut toetavad väga paljud riigid, kuid on ka vastaseid, seda ka nõukogu puhul. ja minu jaoks on väga tähtis et me jõuaksime kokkuleppele kahekümne seitsme riigi tasandil ja see peaks olema ka meie kõikide kõige suuremaks eesmärgiks. see ei tähenda muidugi seda, et me nüüd öö, äh, muutume pantvangiks öö, äh, siis, kui mõni liikmesriikidest siiski ei nõustu selle finantstehingu maksu sisseviimisega. ja seda Euroopa Liidu tasandil siis ja nüüd veel paari sõnaga ka äh, sellest, äh, kus äh, ettevõte on registreeritud. me ju ei räägi siin sellest, kus tehing teostatakse, vaid sellest, kus on vähemalt üks tehingupartneritest registreeritud. ja minu arvates on tegemist väga hea ettepanekuga komisjonilt sellepärast, et siin on võimalik kummutada maksuvastaste argument, nimelt et siin võib tekkida oht, et tehinguid hakatakse teostama mujal, mitte Euroopa Liidus. selle reegliga on võimalik sellist olukorda vältida. väga tähtis ähm, on see, et sisse oleks viidud registreerimiskohustus ja ma arvan, et niimoodi on meil võimalik ka suurem osa tehingutest ähm, ära katta. Need ähm, ettevõtted, mis on Euroopa Liidus registreeritud, on ka maksukohuslased. see tähendab seda, et Äh, väga raskeks või isegi võimatuks muutub äh, finantstehingumaksust äh, kõrvalehoidmine. väga raskeks või mõeldamatuks muutub see, et mõni finantsinstitutsioon hoiab maksudest kõrvale. sellepärast, et ei piisa sellest, et tehing toimuks väljaspool Euroopa Liitu, vaid tähtis on see, et ettevõte oleks registreeritud Euroopa Liidus ja siis on kindel, et äh, maksu tuleb ka maksta. kohe lõpetan, sest tahan ju veel ka teie ettepanekuid kuulda. aga ma arvan, et üks asi on väga tähtis, nimelt üks lünk, mida me ei tohiks kahe silma vahele jätta. nimelt seesama see registreerimiskohustus selle kohu-, registreerimiskohustuse sisseviimine tähendab seda, et me kaasame ka finantsinstitutsioonid väljaspool Euroopa Liitu ähm, ja ka tehingud, mis toimuvad Euroopa Liidus aga kui ettevõtted ei ole registreeritud Euroopa Liidus, need on nüüd need tehingud, mis jäävad väljapoole seda maksukohaldusala. räägin siin Euroopa osakutest, Euroopa aktsiatest, millega kauplevad need osapooled, kes pole Euroopa Liidus registreeritud kui Euroopa Liidu finantsasutusi maksustatakse isegi siis, kui nad on tegeval väljas, tegevad väljaspool Euroopa Liitu, siis võib-olla peaks maksustama ka neid finantsasutusi, mis on registreeritud väljaspool Euroopa Liitu ja kauplevad Euroopa Liidu ettevõtete osakutega siin tuleks tõesti mingi lahendus leida. äkki me peaksime üritama seda Euroopa Liidu, vabandust, Euroopa Komisjoni põhimõtet kuidagi teiste põhimõtetega kombineerida, ehk et me võtaksime selle äh, registreeritud asukoha pluss äh, väljastaja riigi põhimõte, äh, emiteerija siis. nii et seda peaks veel mõtlema siin on teadlased juba vastava uuringu läbi viinud ja meil tuleb nüüd mõelda selle peale, kuidas sellist olukorda lahendada. komisjon siiamaani ei ole mingeid ähm, konkreetseid tegureid välja toonud, kuid ähm, me ju teame umbes, millised olid äh, komisjoni mõtet, null koma null üks oli ette nähtud tuletusinstrumentidele ja null koma üks siis osakutele ja aktsiatele on praegune maksumäära ettepanek. komisjon on minu arvates tõesti teinud päris suure panuse sellele, mida ma kohe äh, alguses ka juba ütlesin, tegemist on realistliku, kohaldatava, rakendatava tasakaalus ettepanekuga, ette on nähtud väga madal maksumäär, äh, erinevad tehnilised nüansid on äh, leidnud Äh, samamoodi kajastamist ja sellepärast minu arvates ei teki ka mitte mingit ohtu, et need tehingud nüüd Euroopa Liidust välja viiakse ja ma ei usu ka, et see kuidagi Euroopa finantsasutuste, finantsteenuse pakkujate konkurentsivõimet mõjutab. suur tänu! Äh, suur tänu, Anni Podimata! selle küsimuse tutvustamise eest. variraportööride kõrval on terve rida teisi inimesi ka sõna soovinud, sellepärast paluksin kõikidel kolleegidel teha võimalikult lühidalt, sellepärast et muidu me läheme lihtsalt ajast üle. kõigepealt variraportöörid, enne kui annan teistele sõna ja kõigepealt äh, proua Piedikainen. Äh, suur tänu, härra esimees komisjoni lähenemine ja finantstehingu maksu võtmine eesmärgiks on täiesti õigustatud selleks, et finantsturud ei killustuks. ja loomulikult on see väga oluline ehm, ka vahendite kogumiseks, selleks et tulla välja majanduskriisist ja luua siis äh, kuidagi äh, sellist nii-öelda tervemat äh, käitumist turgudel. parlament on äh, öelnud ikka ja jälle, et me eelistame rahvusvahelist kokkulepet finantstehingumaksu osas, nii nagu põhimõtteliselt ka juba G kahekümne kohtumisel kokku lepiti, kuigi põhimõtte osas esitati ka teatuid ähm, äh, erimeelsusi, aga vähemalt ülemaailmsel tasemel peaks jõudma kokkuleppele sellele, et meil on vaja finantstehingumaksu. kuid samas ei ole realistlik praegu, et see rahvusvahelisel tasandil siiski juurutataks. ja keegi peaks selle arutelu siis alustama ja keegi peaks need konkreetsed sammud astuma ja tundub, et kõige parem lahendus oleks see, kui Euroopa Liit või vähemalt osa sellest äh, võtakski midagi ette, me ei ole huvitatud sellest, et osad liikmesriigid äh, omapäi tegutsevad, äh, nii näiteks nagu Prantsusmaa on siin viimasel ajal äh, kuulda andnud. nüüd sisuline pool, ma olen nõus üsna paljuski sellega, mida ütles proua raportöör on ülioluline, et see otsus, mille me langetame, ei annaks tulemuseks konkurentsi moonutamise või seda, et luuakse ebavõrdsed tingimused Euroopa finantsturgudele maailma kontekstis ma ei äh, karda otseselt seda, et kõik finantsinstitutsioonid Euroopa turult põgeneksid, isegi kui me sisse äh, tooksime selle finantstehingumaksu, sellepärast et seda, selleni ei ole viinud ju neid äh, institutsioone Euroopa muu äh, finantsturgude alane seadusandlus ja, ja Euroopa turg on siiski väga oluline ettevõtete jaoks ja nad ei lahku siit nii kergekäeliselt oluline on aga see, et kõigepealt määratlus oleks äh, võimalikult lai. see, mis on finantsmääruses kirjas, on kindlasti aluseks nüüd äh, määratlustele ja selle rakendamine ei oleks nii raske, õigusliku alusega tundub ka olevat korras. aga äh, probleemi tekitab meil äh, see, et millised on võimalused sellest maksust kõrvalehoidumiseks ja selle süsteemi kuritarvitamiseks. ehk teisisõnu, probleem on siis maksudest kõrvalehoidumine ja üsna tihti, nagu te teate, probleem seisneb just nimelt rakendusdetailides, ja siin on nii mõndagi, millele tuleks tähelepanu pöörata natukene detailsemalt. olen nõus äh, sellega, et natukene rohkem peaks tähelepanu pöörama kolmandate riikide küsimusele, mina isiklikult ei äh, toeta seda, et ühes ja samas seadusandluses on erinevad põhimõtted aluseks, näiteks nagu elamisloa põhimõtte segamine teiste põhimõtetega, see õõnestaks kindlasti selle struktuuri aluseid toetan seda, et, et me võtame alalise elaniku lähenemise nii-öelda, see tagaks ühtluse liikmesriikide vahel, aga loomulikult tehniliselt oleks olnud märksa teostatavam ja ilmselt ka lihtsam turupõhine lähenemine. muidugi on väga oluline, et välja jäävad esmased turud muidu me seaksime tohutult suure koorma tavalisele tarbijale või VKE-dele. aga muidugi tuleb äh, mõista ka seda, et igasugused lisamaksud äh, või kulud kannab lõpuks ikkagi välja tarbija. aga eks see ole niimoodi igasuguste maksude puhul. räägime me siis sissetulekumaksust või, või millest iganes nii et selles mõttes ei tundu ka see mulle eriti problemaatiline olevat. nagu ma siis ütlesin, väga palju oleks meil öelda detailide kohta, aga selle juurde tuleme ilmselt tagasi natukene hiljem, kuid ühest asjast räägiksin juba kohe. kui peaks tekkima mingisugused arutelud äh, euroala ülesest finantstehingumaksust, siis tuleb siin äh, arvestada kindlasti MIFIDiga ja et kuidas seal on definitsioonid antud, sellepärast et muidu tekib oht, et Euroopa Liidu siseselt tekib, tekivad väga suured lõhed. suur tänu! suur tänu, Sirba! Läheme edasi ja järgmisena ALDE fraktsioon ja peaksin nagu iseendale sõna andma. saalist öeldakse, et see sulle ju kõige rohkem meeldibki. seepärast ütlen ainult paari asja. oma fraktsiooni nimel tunnistan, et minevikus ikka ja jälle ma kritiseerisin Tobani maksu, sest me teame, et Tobani maks ei ole see, Tobani maks ei ole see, millest me siia, siiamaani oleme rääkinud, me räägime siin finantstehingute maksustamisest suurel määral. mina olen oma meelt muutnud ja mul pole ka häbi seda siin tunnistada, kuigi kriitilised kolleegid ALDE fraktsioonist on kohal. olen oma arvamust muutnud, sellepärast et pean tunnistama ja see on minu subjektiivne arvamus, nimelt et finantssektor ei ole õppinud viimasest kriisist või vähemalt pole õppinud nii, nagu me ootasime. ja seepärast äh, tuleb nüüd äh, Äh, finantssektorit sundida vastutama teiste meetmete kaudu, näiteks maksude kaudu. ma siiamaani olen alati arvanud, et meie eesmärgid on mõistlikud, kuid ma polnud kindel, et meil on võimalik äh, maksuga oma eesmärke äh, saavutada just sellepärast, et meil ei ole võimalik kõiki piirkondi kaasata ja alati on võimalik kõrvale hoida. nüüd aga tuleb öelda ja komisjonile kompliment teha, et on tehtud väga nutikas käik just sellega, et see registreeritud asukoht on mängu toodud ja nüüd kuulsime ju, et hiljem hakatakse veel mõtlema ka väljastajariigi peale ja see uus lähenemine aitab kaasa sellele, et maksud makse on tõesti võimalik ka edukalt koguda, kas just sajaprotsendiliselt, võib-olla mitte, aga siiski väga suures koguses. sellegipoolest oleks mul kahju, kui meil ei õnnestu me teame, et üleilmsel tasandil pole see nagunii võimel, aga võimalik, aga kui meil ei õnnestu seda maksu kahekümne seitsmes liikmesriigis ühtselt sisse viia. kõige hullem, mis juhtuda võib, on see, et äh, kriisi ajal Euroopa Liit killustub veelgi eral- ja tekivad eraldi valdkondades eraldi reeglid ja ma tean, et siin just Rootsi ja Ühendkuningriigiga äh, on praegu probleeme, aga me peaksime leidma mingi võimaluse äh, välja töötada ettepanek, millele kõik kakskümmend seitse liikmesriiki saaksid ka oma poolt hääle anda. see maks Ähm, sellel maksul peaks olema selline juhtiv mõju, see tähendab seda, et me viime sisse maksu, mille kaudu üritatakse siis teatud käitumist äh, kas ära hoida või muuta. ja äh, nüüd tundub, et Äh, siin on tegemist finantstehingutega, millel pole mitte mingit pistmist reaalmajandusega, vaid lihtsalt liigutatakse raha selleks, et veelgi rohkem raha teenida. ja ma arvan, et need on nüüd just need pooled, keda tuleb hakata maksustama. ja kui meil on võimalik äh, finantstehingu maksu kaudu sellist käitumist vältida, siis on tõesti kõik väga hästi kui aga lõppude lõpuks juhtub nii, et äh, maksumaksja või tarbija on see, mis peab suurema osa selle maksukoor-, sellest maksukoormusest enda õlule võtma, siis see on küll asi, mida me ei soovi, see ei ole üldse mitte mõeldamatu, sellepärast et me oleme ikka ja jälle näinud, et lõppude lõpuks on nii, et äh, paljud hoiavad kõrvale ja maksumaksja on see, kes siis äh, ainsana maksma jääb see muidugi ei tähenda, et me peaksime sellest meetmest loobuma. tundub, et me oleme väga suure sammu teinud edasi ka juriidilises mõttes, komisjon on tõesti väga nutika ettepaneku välja töötanud ja me nüüd peaksime vaatama ja mõtlema selle peale, kuidas need asjad praktilises elus toimima peaksid mul on kahju, ma saan aru küll, et see on tõesti valimiskampaania käigus tehtud taktikaline samm, mida Sarkozy tegi, ütles, et ta ühepoolselt viib selle maksu sisse, aga see ei saaks küll olla asja mõte kui ei ole võimalik seda maksu kahekümne seitsmes liikmesriigis sisse viia, siis vähemalt euroalal tuleks see ühtselt sisse viia, pole mitte mingit mõtet, kui erinevates riikides on erinevad määrad ja erinev lähenemine, see võib endaga kaasa tuua ainult Euroopa Liidu killustumise komisjoni esindaja Rolf Tiimer on ka siinkohal, talle annan hiljem sõna. Äh, aga praegu lõpetan siis enda sõnavõttu ja annan nüüd Ivo Strejček ECR fraktsiooni nimel talle sõna. Äh, äh, aitäh. kõigepealt tahaksin ma teile kõikide, kõikidele soovida väga head uut aastat. ma olen täiesti kindel, et me kõik ootame väga toredat ja viljakat koostööd. mõned märkused. kõigepealt ning ma tõesti pean sellest punktist alustama, sellepärast et nii raportöör kui ka Euroopa Komisjon, kui nad selle ettepaneku äh, esitasid, siis nad tuginesid just nimelt sellele punktile, nimelt nad väitsid, et finantstehingute maks on meede, mis karistab pankasid nende vigaste otsuste eest, selle eest, et nad äh, majanduskriisi põhjustasid. mina tahaksin äh, sellele vastu vaielda me oleme endiselt äh, kriisiküüsis, ähm, mistõttu on väga raske öelda veel, kes selle kriisi eest vastutab ja kes täpselt mida põhjustas. teiseks, äh, ma ei usu, et äh, pangad olid need, kes siin äh, pikemas perspektiivis valesid otsuseid langetasid. mina arvan, et riigid olid need, kes valesid otsuseid langetasid ning äh, mõned pangad lihtsalt laenasid riikidele raha. nii et, et ma ei ole üldsegi kindel, et äh, õige on niimoodi pankasid karistada. teiseks ma arvan, et me peaksime avatud ja avameelsed mis tahes maksu või tasu me sisse seame, siis lühemas perspektiivis pangad tulevad sellega toime, aga pikemas perspektiivis edastavad selle tõenäoliselt klientidele. nii et, et sisuliselt hakkavad lõpuks, saavad lõpuks karistada hoopis kliendid. meie Äh, lähtepunktiks on aga see, et me tahaksime, et pangad paremini käituksid. aga seda eesmärki me niimoodi ei saavuta. ma tõesti ei usu, et äh, see residentsuse põhimõte, äh, et isegi mitte see põhimõte ei suudaks seda probleemi lahendada pangad ja finantsasutused eh, võivad Euroopast lahkuda, mina usun, et see on võimalik. ja ma olen kindel, et väga paljud panga, see on võimalik eriti nüüd, kus pangad, paljud pangandustehingud toimuvad elektrooniliselt, toimuvad väga kiiresti. nii et, et, et see asi, see asi võib toimuda paari päeva, paari nädala jooksul, kolmandaks Äh, veel üks asi, mis minu jaoks on äärmiselt oluline. kui finantstehingute maks on osaks meie maksutuludest, siis see oleks tõesti läbimurdelise tähtsusega otsus ning tegu oleks esimese korraga Euroopa Liidu integratsiooniprotsessis, kus Euroopa Liit tõesti saab endale oma sissetulekuallika, mis kasaks, kataks siis vähemalt osaliselt tema öö, äh, vajadusi ning ma arvan, et tulevikus äh, oleks see aga samm vales suunas, sellepärast et äh, mõned, mõned institutsioonid tegelikult ei vaja rohkem raha juurde. nii et, et äh, see viiks selleni, et suhted liikmesriikidega muutuksid täielikult ning viimaseks kas äh, finantstehingute maks aitab võidelda maksudest äh, kõrvalehoidmisega, mina seda ei usu. sellisel kujul, nagu finantstehingute maks välja on pakutud, äh, ei ole tal midagi, mingit pistmist maksude vältimisega. otse vastupidi, ma arvan, et see soodustab teatud maksudest kõrvalehiilimist niisiis, äh, meil toimub täna selle ettepaneku esimene arutelu ning mina äh, ECR fraktsiooni variraportöörina äh, oleksin väga ettevaatlik ja skeptiline, aitäh! suur tänu, Ivo, ja nüüd Pascal Kand Roheliste nimel. tere pärastlõunat! ma teen lühidalt, sellepärast et äh, meie tänane esimees äh, seda meilt palus. kõigepealt ähm, äh, proua Padi, Podimata ütles poliitilises võtmes ära kõik selle, mis meie jaoks on oluline. aga räägiksin kõigepealt sellest residentsuse või asukoha põhimõttest äh, tõesti see süsteem, mis on praegu välja töötatud, aitab lahendada mõned probleemid äh,, Äh, ja tal on teatavaid eeliseid äh, turupõhise lähenemise ees, kuid samas me peaksime mõtlema ka teisele võimalikule põhimõttele, nimelt ähm, Euroopa äh, tootli, toote põhimõttele, et olgu tegemist siis Euroopa institutsiooniga või mitte, aga kui on tegemist Euroopa finantstootega, olgu selleks siis võlakiri, tuletisinstrument või väärtkiri, et siis võiks äh, kehtima hakata see maks, isegi kui institutsioonid ei ole Euroopa institutsioonid, minu meelest see äh, võib-olla küll vääriks sellele mõtlemist, äh, kui see asukoha põhimõte kõiki meie probleeme ei lahenda. teine aspekt, millele tähelepanu pööraksin, on kindlasti kõige olulisem meie aruteludes, nimelt siis see, et kas see maks oleks Euroopa-ülene. loomulikult me tahame kõik äh, maailmaülest maksu, kuid loomulikult ennekõike seda, et see kehtiks kõikides liikmesriikides, aga ma küll ei saa praegu aru, kuidas ähm, näiteks britid äh, võiksid järgnevatel nädalatel oma meelt muuta, mis näoga nad seda saaksid teha oma rahva ees ja minu meelest äh, me peaksime sellele küll väga tõsist tähelepanu pöörama ja selle raporti äh, mm, peamine väärtus seisnebki selles, et mõeldakse sellele, et see maks võiks kehtida ka vähema arvurusriikides kui täis äh, Euroopa Liidus ja väga oluline on see, et me küsiksime enda käest, et kuidas on lahendatud tehnilised küsimused, jätaksime hetkeks kõrvale ideoloogia ja mõtleksime sellele, et kas on üldse teostatav maks, äh, mis kehtib vähematele kui kõikidele siseturu liikmetele see võib minu meelest tekitada väga suuri probleeme äh, ühisturu jaoks ja ühisturu reeglite järgimisel. ja kui me valime siis tõesti selle, et äh, noh, meil ei jäägi ju tegelikult mingisugust muud võimalust, laieneb see maksukohustus ainult osadele liikmesriikidele, peaksime mõtlema sellele, kuidas seda juurutada niimoodi, et me ei astuks selle sammuga ühtlasi vastu ühisturu reeglitele ja selles osas kavatseb Roheliste fraktsioon ka omapoolseid ettepanekuid teha. kolmas aspekt, millele tähelepanu pööraksin, on see, et kes lõpuks äh, selle maksu nii-öelda tasub. väga paljud ütlesid, et see on lõpptarbija kui me vaatame seda, et kes kõige suuremat tagatreplust on teinud selleks, et see maks mitte iialgi päevavalgust ei näeks ja äh, kuidas äh, me su-, suudaksime üldse kontrolli all hoida seda suurtehingute äh, mahtu iga päev, kõige rohkem kaotaksid kindlasti siis kauplemiskontorid ja kui me hakkame rääkima pankadest, sellest, kuidas panku rahastada, tuleb väga oluliselt, väga selgelt eraldada need, kes pakuvad äh, lihtsalt teenust lõpptarbijale ja et äh, ei kantaks üle seda äh, tarbijale lobistide assotsiatsioon, mis on ennast juba koondanud Ühendkuningriigis, äh, vabandust, Ühendriikides ja ka Euroopas oma äh, juured ajanud, näeme, et need on peaasjalikult just nimelt välkkauplemisega tegelevad kauplemiskontorid, nemad on need, kes kõige rohkem kannatavad selle eest ja viimane punkt puudutab loomulikult kõige päevakajalisemaid küsimusi. ma kinnitan Wolf Klintsile, et tänasest keskpäevast on juba prantslaste soov omapäi toimetada vaibunud, vaibunud oluliselt. ma ei tea, kui palju on selles äh, Angela Merkeli panust äh, aga kui Prantsusmaa otsustaks jääda üksikuks ratsanikuks ja ei jää ära ootama ülejäänud Euroopat, siis tegelikult on tegemist ainult väärtpaberite turuga, mitte midagi, mitte midagi ei ole otsustatud võlakirjade osas, osakute osas, ja tegemist on tegelikult börsimaksuga, mille Sarkozy ise kahe tuhande kaheksandal aastal Ähm, tühistas, aga nüüd siis Sarkozy tuleb äh, tagasi sellesama maksuga, mille tema enda valitsus tühistas, ma ei tee siin loomulikult Prantsuse sisepoliitikat, aga ma lihtsalt selgitan, milles see asi on. aga, ja ei puuduta see tegelikult üldse seda finantstehingumaksu. ja nüüd kuue fraktsiooni nimel saab sõna Jürgen Klute. Äh, äh, ja suur tänu, Wolf, ka mina tahaksin teile kõigile kõigepealt ilusat uut aastat soovida ja ka loodan, et meie koostöö jätkub sama edukalt kui siiani. meie raportöör, variraportöör Miguel Portas ei saa täna kahjuks siin olla ja sellepärast räägin tema nimel. põhimõtteliselt me toetame seda ettepanekut ja Anni Podimata algatusraporti juures me juba seda ütlesime ja oma muudatusettepanekute ning äh, hääletuskäitumisega seda ka väga selgelt näitasime. tahan toonitada seda, mida siin juba eelnevalt öeldi, minu arvates on tegemist väga mõistliku ettepanekuga äh, ka selleks, et äh, hoida ära maksudest kõrvalehoidmist meie leiame, et oleks mõistlik, kui see maks viiakse sisse kogu Euroopa Liidus ja kui see ei ole võimalik, siis võib-olla peaks äh, tõesti mõtlema, kuidas me võiksime seda asja natukene rohkem meeltmööda teha ka City of Londonile. ja tahaksin veel kord toonitada seda, et meil tuleb tõesti nii finantsasutused kui ka pangad kaasata äh, kriisikulude korvamisse, see on ainult mõistlik lähenemine, seda on võimalik ka kodanikele ainult sel viisil selgitada. kriisist tulnud kulusid peavad katma ka pangad ja oma valijatelt oleme juba kordi kuulnud, et on viimane aeg ka pangad kaasata. minu arvates ei ole tegemist ka mingi trahvi või karistusega, vaid lihtsalt äh, tuleb mõistlikult kaasata ka pangad, me siin kolleeg ECR-ist äh, ütles, et me ei saa kindlalt öelda, kas tegemist oli riigi või pangaga, ma arvan, et see on täiesti mõttetu arutelu, on täiesti selge, et ka riigid on teinud vigu, kuid ma arvan, et see ei ole praeguses arutelus üldse mitte tähtis, tähtis on see, et kõik, kes olid kaasatud, nüüd siis ka võrdselt vastutaksid. finants sektoris on vaja reguleerimist, seda sektorit on vaja kärpida, see on ilmselge. eelmisel nädalal oli võimalik äh, seda ka lugeda, üks City of Londoni maakleritest äh, eelmisel nädalal kirjutas, et äh, tuleb finantssektorit ka kärpida ja selline tehing aitaks seda teha, on täiesti selge, et finantssektor on muutunud liiga suureks ja seepärast ma ei saa üldse aru argumentidest, mis on selle tehingumaksu vastu. nüüd maksudest kõrvalehoidmine. kolleeg Rahvaparteist äh, ütles seda juba, et äh, Euroopa finantsturg on nii suur, et äh, kõrvalehoidmine on raske, sest siis peaks mõtlema, et kuhu välja liikuda nii et sellepärast ma arvan, et ka see oht on pigem väike. siis nüüd äh, tarbijatele ülekandmine, ma arvan, et nii see lähebki, ettevõtted nii palju kui võimalik äh, lükkavad need maksud tarbijate kaela ma arvan, et see ei ole tegelikult väga suureks probleemiks, sellepärast et tarbijad on osa süsteemist, tarbijad annavad oma raha, mis neil on, pankadele ja kui tarbija annab oma raha pangale selleks, et ta võtaks osa nendest kahtlase väärtusega mängudest, siis minu arvates ei ole tegemist mitte mingi suure põhimõttelise probleemiga. sellepärast, et äh, kapitali äh, omanikud ei ole ju mitte pangad, vaid nad lihtsalt teevad tehinguid äh, nende summadega, mis on tegelikult tarbijate kätes, nii et tegemist on äh, nii-öelda ümberjagamisega ülevalt allapoole selles määras, milles see toimuma hakkaks, on see minu arvates täiesti vastuvõetav ja ma ei usu, et sellega mingeid probleeme tekib. ma ei hakkaks seda üldse mitte varjama, vaid ma ütleksin selgelt välja, et tegemist on ka selle tehingu üheks eesmärgiks just selline maksustamine. ja sellepärast ma arvan, et see Äh, finantssektori üldine reguleerimine on väga tähtis ja ma tõesti loodan, et see brittidelt tulnud ei suudetakse kuidagi jaoks äh, ümber muuta. ja nii palju siis minu poolt, suur tänu! suur tänu, Jürgen Kluute, nüüd on kaksteist inimest soovinud sõna saada ja siis tahan veel sõna anda ka komisjoni esindajale ja lõpetuseks veel ka Anni Podimatale raportöörina nii et need, kelle nimed ma siin üles loen, palun üritage võimalikult lühidalt teha. annan maksimaalselt teile poolteist minutit ja panen kella käima, loen ette, millises järjekorras te sõna saate. kõigepealt Vicky Ford, siis Karl Haglund, Liam Hongkok, Dirk Epping, Marta Andreasen, Jean-Paul Gosses, Olle Schmidt, Marianne Tissen, Sven Kiigolt, Danuta Hübner, Verne Langen, Udo Pullmann. nii et kõigepealt Vicky Ford aitäh, head uut aastat. loodetavasti kaks tuhat kaksteist on see aasta, kus me keskendume majanduskasvule, konkurentsivõimele ja finantsteenuste sektori stabiliseerimisele kui me räägime ülemaailmsest maksust, siis ma võib-olla ei tuleks välja selliste samade tähelepanekutega nagu praegu. mina tahaksin keskenduda majanduskasvule, sellele, kes maksab ja kuidas see mõjutab likviidsust, mis finantssektori jaoks niivõrd oluline on. kõigepealt komisjoni enda mõjuhinnang näitab, et äh, see ettepanek mõjutab Euroopa Liidu majanduskasvu kuskil üks koma seitse protsenti SKT-st. SKT äh, seda äh, enne ja seda ilma nende, arvestamata seda, et tehingud võivad Euroopa Liidust välja kanduda. meil on äh, kogemusi nii Rootsist kui Ühendkuningriigist, et niimoodi läheb, nii et, et kui äh, tehingud tõesti lähevad mujale, äh, siis äh, Äh, ei kannat-, kannatame me kõik äh, ja mitte ainult fin-, finantsasutused ja ma tõesti usun, et finantsasutused peavad andma oma manuse. ja ma olen täiesti nõus, et äh, ta-, maksumaksjad ei pea kinni maksma finantsasutust. nagu aga kes maksma hakkavad, on tegelikult Euroopa investorid ning kui me keskendume esmaturgu, es-, jätame esmaturud välja, siis see ei muuda tegelikult midagi. mulle teevad näiteks muret ka pensionifondid Äh, me seisame silmitsi pensionikriisiga, ma tunnen muret oma kindlustusmaksete pärast, äh, sest ma investeerin oma kindlustusfirmasse, ma olen äh, mures nende ettevõtete pärast, mis asju toodavad ja mis peaksid Euroopasse jääma, meil on vaja pikaajalisi investeeringuid, meil on vaja, et investorid investeeriksid meie valitsuste võlakirjadesse, avalikku infrastruktuuri, meil on samuti vaja erainvesteeringuid ettevõtetesse, et tekiksid töökohad, me peaks peaksime pikaajalistele investoritele looma maksustiimuleid ja mitte maksukaristusi. nii et, et kuidas struktureerida sellist maksu, mis tõesti soodustaks pikaajalisi investeeringuid mina, minule valmistab muret see, et selle maksustruktuur äh, seda ei aita. mõned inimesed on siin öeldud, et tegemist on mingi väikese summaga, üks koma protsenti millegiga. minu pikaajalised investeerimiskavad, minu pensionid mina tahaksin, et need oleksid väikese ristiga investeeringutele. kui te äh, näiteks äh, USA ja Saksamaa võlakirjad annavad praegu kaks protsenti, minu kui mina näite, minu fond näiteks ostab Saksamaa võlakirju, siis äh, kui ma pean hakkama maksma rohkem, siis ma kaotan kümme protsenti oma iga-aastasest sissetulekust juba ainuüksi ühe teening, tehingu pealt ja mul paluti teha lühidalt, ma tahaksin öelda, et piisav, äh, piisavad ja kvaliteetsed likviidsusstandardid on äh, võib-olla kõige olulisemaks vahendiks kriisile reageerimiseks, me peaksime äh, hoidma ära likviidsuse kao turult. Need sõnad on pärit raportist kus öeldakse, et meil on vaja likviidseid turge meie riigilõiv välistab turutegijad, nii et, et kuidas siis teha kindlaks, mis on turu tegemise tehing ja mis ei ole, nii et, et kui me vaatame majanduskasvu ja investeeringuid, siis me peaksime tundma muret ka likviidsuse pärast. jah, kui tegemist oli, oleks ülemaailmse tehingute maksuga, eh, siis ma eh, võib-olla räägiksin mingit muud juttu, aga kui Äh, tegemist on lihtsalt äh, tehingutega, millel mingit äh, olulist panust ei ole, siis ma ei ütleks ka seda, mida ma praegu ütlesin, aga mina ei usu, et asi nii on, ma arvan, et see ettepanek puudutab tõsiselt mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid ka teisi. Te rääkisite palju kauem kui üks minutit, järgmised peavad selle võrra lühemalt tegema. Karl Haaglund, palun. aitäh, esimees. mina püüan teha nii lühidalt kui võimalik, tahaksin tänada raportööri, ka minule valmistavad ähm, mõned asjad mured, mida proua Ford juba mainis. minu arvates on natukene imelik, et keegi ei pööra tähelepanu komisjoni mõjuhinnangule selle tänase arutelu käigus, välja arvatud proua Ford. sellepärast, et see mõjuhinnang tegelikult ei ole eriti positiivne. nii et, et ma kutsuksin teid kõiki üles seda lugema ma küll eeldan, et enamik kolleege on seda juba teinud. nii et, et see maks ei ole sugugi mitte probleemide vaba. teiseks teeb mulle muret äh, jõuludeaegne arutelu, millest selgus, et poliitiliselt, poliitilistel põhjustel näiteks Prantsusmaal Äh, on siin tekkinud mingid tülid, oodatakse kedagi järele, nii et ma ei usu, et see ka pikas perspektiivis meid kuhugi viib. tõenäoliselt nagu rohelistes fraktsioonist kolleeg ütles, et äh, osad riigid lihtsalt jäävad kõrvale, Suurbritannia näiteks. ja ma ei tea näiteks, mis juhtub Helsingi finantsturgudega, kui näiteks Stockholmi finantsturud jäävad süsteemist välja, Helsingi omad on sees niisiis äh, sellepärast äh, paljud meist on äh, vägagi mures. me teame, et vähemalt Põhjamaades on turud väga integreeritud ja kui osad riigid välja jäävad, jäävad, siis tekivad tõsised probleemid nende riikide jaoks, kes sellesse süsteemi jäävad. ja selle, sellele minu meelest selles arutelus ei ole keskendunud. pikemas perspektiivis Äh, ilmselt selgub, et ähm, et äh, tarbijad ja meie, kes me investeerime, peame hakkama maksma ja mitte need rikkad pankurid. nii et, et äh, seda ei maksaks ka ära unustada. samuti tuleks silmas pidada seda, et välkkauplemine äh, ei ole võib-olla probleem, sellepärast et ähm, likvi-, likviidsuse tagamist saab reguleerida ka muul moel ning lõpetuseks üks asi, mis minu arvates on pisut naljakas, et on see, et kui ma näiteks jõulude ajal lugesin ajalehti, kus seda teemat väga laialdaselt arutati, siis on väga palju võimalusi ka selle, sellest maksust saadava tulu kulutamiseks. Ann Jensen oli omavahendite raporti raportöör Äh, ja tema uuris näiteks neid võimalusi, kas see raha tuleks anda Euroopa Liidule, mõned riigid tahavad, et see jääks neile, et nad saaksid seda ise kulutada, mõned tahavad, et seda kulutatakse kliimamuutuste jaoks, nii et, et me juba kulutame raha, enne kui me seda üldse oleme koguma hakanudki. nii et, et äh, minu arvates see selline asi väga mõistlik ei ole, aitäh. järgmisena Liam. Merci, monsieur president. suur tänu, härra esimees minu meelest äh, kogu see asi kisub äh, karikatuuriks siin, äh, sellepärast et üks väidetavaid eesmärke selle maksu puhul on see, et see peaks tooma Euroopa Liidule oma vahendeid ja siis räägitakse tõesti sellest, et hakatakse sellest rahastama kas siis tõukevahendite asemel Aafrika arengut. aga praegu on äh, meie finantssüsteem sattunud tõesti sõna otseses mõttes kangreeni äh, ja äh, mis juhtub siis, kui meie hakkame seda maksu rakendama ja Ühendriigid ei mul on hea meel, et komisjon on teinud uurimuse selle kohta ja meie, sotsialistid, tunneme kahetsust selle üle, et mõned elemendid esialgsest ettepanekust kaovad ära lõppkokkuleppest äh, nüüd äh, see töö, mida tehakse üheskoos, ma räägiksin sellest täpsemalt natukene, komisjonil oli täiesti õigus, kui nad äh, võtsid aluseks institutsioonide asukoha äh, maksu aluseks, kuid ma tahaksin siiski rõhutada seda, et me peaksime täpsemalt rääkima nendest tehingutest, mis maksu alla lähevad. meie ei saa aru, miks on kaks maksu määra tuletisinstrumentide ja teiste äh, Äh, instrument, äh, finantstoodete jaoks. miks tuletisinstrumendid, mis on ju ometigi äh, suuremad spekulatsiooni ohvrid, et neid maksustatakse väiksema maksumääraga, see, see on täiesti arusaamatu ja eeldaksime selgitusi nüüd vahetustasu, Tobini maks esialgsel kujul just nimelt vahetus, rahavahetusturgudele keskenduski äh, selleks, et tasakaalustada turge osade riikide valuutade suhtes, kelle poliitika, ütleme siis nii, ei lähe võib-olla alati kokku tur-, spekuleerivate turgude äh, huvidega. Äh, praegu on halb komme spekuleerida euro tuleviku osas, äh, meie ei peaks seda lugema, lubama me peaksime kaitsma eurot rahavahetusturgudel selliste rünnakute eest ja, ja sellele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama. suur tänu. nüüd Dirk Epping, palun. Read... suur tänu, härra esimees. minu meelest laseme endale jalga selle maksuga, see vähendab kindlasti Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja täpsemalt siis loomulikult meie finantssektori konkurentsivõimet. mis siis saama hakkab? meil ei ole ju mitte mingisugust kokkulepet maailma tasandil ja ilmselt äh, ei saavutada kokkulepet ka Euroopa Liidu sees. Prantsusmaa on nüüd asunud üksi teele. mina kutsuksin neid oma teed jätkama, sellepärast et äh, Prantsusmaa tõi ju teatavasti sisse üheksakümnendatel aastatel kolmekümne viie nädalase äh, töö, kolmekümne viie tunnise töönädala, millega õõnestas Prantsusmaa konkurentsi võimet, Sarkozy telekas muust ei räägigi kui ainult maksudega koormamisest ja mina ei saa üldse aru, miks sotsialistidel äh, Äh, üldse on äh, vaja ema, oma kandidaat välja selgitada, neil ju Sarkozy juba on. ja Prantsusmaa sotsiaalmudeli puhul tuleb mulle, et äh, meelde sõna, sõnakõlks, et le beurre et le jean de beurre mitte maksudega ei suudeta sotsiaalmudelit üles, üleval pidada, see süsteem peab lihtsalt ise suutma ennast hoida ja kui me selle maksu sisse toome, siis me loomegi siin siia mingisuguse Euroopa sotsiaalriigi, aga Marta Andreasen järgmisena. suur tänu, härra esimees. uskumatu minu meelest, et me üldse räägime siin finantstehingu maksust praegu rakenduks see ilmselt aastal kaks tuhat neliteist kõige varem. samas aga meedia just praegu räägib hoopis euro ellujäämisest. minu meelest on see tõesti täiesti uskumatu lugu. ja näitab seda, et meil ei ole mitte mingisugust äh, ülevaadet sellest, mis toimub tegelikus maailmas. see ettepanek äh, on minu meelest suhteliselt äh, Äh, hägune, nii nagu ikka komisjoni ettepanekute puhul ja minu jaoks on üks peamine mure valdkond see, et kuidas seda sissetulekut siis kasutatakse. mina olen eelarvekomisjoni liige ja eelarvekomisjon on praegu väga mures, et kuidas ja kust leida tuleviku eelarveste rahastamiseks omavahendeid Euroopa Komisjon ja eelarvekomisjon on samuti äh, näidanud seda, et äh, nad on ikka üsna saamatud eelarve haldamisel. kas meie eesmärgiks on siis nüüd see, et äh, me leiaksime kuskilt lisavahendeid selleks, et mida komisjon saaks jälle korstnasse kirjutada? kes kavatseb hakata kontrollima seda uut omavahendit ja seda, kuidas seda kasutatakse, sellest saadavat sissetulekut? kes tagab selle, et kogu selle asja mõju ei kanna lõpuks üksinda jällegi ära eh, lõpptarbija? nagu ma ütlesin juba varem, eh, majandusele annab see selge hoobi, komisjon enda mõjuanalüüsis ja seda ütleb ja ma üldse ei saa aru sellega seoses, milleks me sellest üldse räägime ja raiskame lihtsalt oma aega. suur tänu, Jean-Paul Gosses. sõna. Äh, suur tänu, teen lühidalt, härra esimees. kõigepealt ma ütlen Rahvapartei fraktsiooni nimel, meie positsioon finantstehingu maksu osas äh, on juba väga selgelt välja öeldud Euroopa Parlamendi resolutsiooni osas ja me ei kavatse oma seisukohti muuta, aga loomulikult teatavaid selgitusi siin on vaja anda äh, nüüd äh, see, kus see rakendub maailma tasandil, äh, see tundub ebarealistlik, äh, Euroopa osaski ebarealistlik ja jääb ilmselt euroala. teine aspekt on see, et kuidas neid vahendeid hakatakse siis kasutama, täna räägitakse nendest toodetest, mis lähevad maksu alla, Karl Haglund ütles, et juba on see raha, ma ei tea, mitu korda ära kulutatud, kolm korda vist. Prantsusmaa, kellest täna siin on räägitud, Äh, tegelikult on tegemist puhta juhusega, et äh, Sarkozy selle sel nädalavahetusel ähm, välja ütles, äh, aga me peaksime mõtlema siiski asjadele nendes proportsioonis, Prantsusmaal toimub nimelt valimiskampaania, minu meelest on täiesti ülereageeritud kõigepealt presidendi, tänase presidendi oponentide ja meedia poolt, president Sarkozy Äh, ei, äh, ei saa nii öelda, äh, et Sarkozy ütles, et Prantsusmaa toimib üksi, sellepärast et mitte keegi teine ei saa sellega hakkama. pärast Angela Merkeliga kohtumist kindlasti Sarkozy oma sõna natukene korrigeeris mina ei tahaks vastu vaielda, sest tavaliselt ma seda ei tee, aga praegu ma siiski pean seda tegema. ma olen mures selle pärast, mis juhtuma hakkab nagu te teate, mina tulen maksudega toime, isegi üsna suurte maksudega, kui need on õiged ja õiglased. aga ma, ma, härra Epping, ma ju, ma, ma pean tunnistama, et isegi teie, teie riigis on vaja makse jagada ausalt ja õiglaselt. ja ma tean, et äh, komisjon on alati öelnud, et äh, Rootsi kogemus äh, selles kontekstis ei ole eriti oluline, võib see seda siiski olla. mõjuhinnang üritab seda asja natukene täiustada, aga ma olen siiski ettevaatlik. siin võib teatud oht siiski olla, kui näiteks Helsingi finantsturud on sees ja Stockholmi omad on väljas nagu te ütlesite, esimees, see võib viia Euroopa edasise lõhenemiseni ja see oleks äh, väga halb. niisiis äh, minu küsimus oleks selline, et äh, ja ma ei hakka kõiki neid väiteid siin enam kordama, tahaksin teilt küsida Annilt, Wolfilt ja Sirpalt ja ka teilt, Pascal kui vähe neid selle maksuga liitujaid võiks olla? kas üks riik võib kõrvale jääda, kaks riiki, kas Prantsusmaast ja Saksamaast piisab, kas viieteistkümnest riigist piisab, seitsmeteistkümnest, Itaalia jääb kõrvale, Kreeka jääb kõrvale? ei, ma ei tee siin nalja minu arvates kuskil on piir ja sellele küsimusele tuleb vastata kui me soovime, et äh, kui te soovite, et enamus siin komisjonis teid toetaks, mina selle hulka praegu ei kuulu, sellepärast et et me siin seame praegu tegelikult äh, äh, asjad, asjad kahtlasesse valgusesse, avalikkus nõuab, et me midagi teeksime pankade osas, euro osas ja nõnda edasi Äh, aga äh, ka me, meie siin oleme mures. minu arvates see lahendus, mis meil praegu on, halb äh, lahendus, kui me lihtsalt, ähm, kui me tahame tõesti olukorda parandada, siis me ei tohiks tulla välja selliste halbade ettepanekuga, nii et küsimus teile, kui vähestest riikidest piisab? mina vastan otsekohe ole ole, minu vastus tuleb kohe, minu arvates peaks neid riike olema kakskümmend seitse ja kui see ei ole võimalik, siis euroala liikmed ja üsna suur peab olema tõenäosus, et teised siis euroala liikmete kogemustele tuginedes hiljem liituvad selle maksuga, muidu ei ole sellel asjal mõtet. Äh, Marianne Tyson. Marianne Tyson. Tyson, sorry. okei okay Eh, voorzitter, ik zal het eh, heel kort houden. Ehm, esimees, ka mina teen väga lühidalt. mul on väga hea meel selle üle, et nii paljud inimesed on olnud piisavalt arukad, et meelt muuta, paljud eh, minu fraktsioonikaaslased ka. nagu te teate, mina toetan finantstehingute maksu Äh, niimoodi, nagu komisjon selle on esitanud, mispärast? ma arvan, et äh, see aitab meil võidelda äh, finantssektori käitumisega, mis on selle kriisi põhjustanud, sellise väga riskialti käitumisega, mis on viinud kriisini ning äh, mis on toonud kaasa ka reguleerimata turu väga suure laienemise. et mul on väga hea meel, et me oleme võtnud vastu meetmeid selle vastu ning et me suudame siis selle maksu läbi seda sektorit natukene piirata. Äh, meil on olemas finantstehingute kulud, nii et, et äh, tavaliselt see mõju, mis äh, Äh, sellistel kuludel on teatud määral internaliseeritakse ning äh, see mingil määral vähendab neid äh, riske, mis tarbijatel praegu on, näiteks ohtu, et kulud lihtsalt pannakse nende õlule. ma arvan, et selle maksu mõju igatahes on tarbijale kasulik. teiseks leian ma ka, et on õige, et finantssektor peab samuti tegema, andma oma väikese panuse, sellepärast et riigi rahakott äh, palju, äh, riigi rahakotti on paljudes riikides kasutatud pangandussektori probleemide ra-, Äh, lahendamiseks ning on ainult õige, kui me nõuame, et finantssektor sellest rahast osagi tagasi annab. ma arvan, et selle maksu kasutamine äh, äh, tuluallikana on võib-olla vähe, vähem oluline kui teised. nüüd ettepanekut vaadates tõstatuvad mõned küsimused. ma arvan, et me peame väga tähelepanelikult vaatama, et finants, et need finantstehingud, mis tõesti on seotud reaalmajandusega ja saavad su-, jõukust suurendada, peaks siit kõrvale jätma, näiteks näiteks äh, ühe ettevõtte äh, sisesed tehingud, ma ei saa aru, miks me ei võiks neid vabastada. ja samuti peaksime vaatama, kuidas äh, me saame lahendada pensionifondide probleemid, kuidas me saame näiteks nemad kõrvale jätta. aga igatahes tahaksin raportööri tehtud tööst tänada Yeah, just a few remarks uh, on, on the discussion, I don't lihtsalt paar märkust arutelu kohta, ma ei taha korrata seda, mida olen juba varem öelnud. minu arvates on kolm küsimust, mida ma siin kuulsin. esiteks, kas selline finantstehingumaks oleks äh, õudseks katastroofiks, äh, nii nagu mõned siin ennustavad äh, kui seda rakendatakse kas siis ainult Euroopa Liidu tasandil või euroalal või isegi mõnes liikmesriigis. ja see on tõesti imelik. sellepärast, et äh, erinevaid versioone sellest tekstist on juba olemas ja ma ei saa päris täpselt sinust aru, äh, Viki, teil on ju kinnisvaramaks äh, Teil on ju templimaks Ühendkuningriigis ja ma ei saa aru, miks sa nii ärritud selles küsimuses. ja see oleks, ja see, mida sa ütled, et see oleks kogu finantssüsteemi nõrgendamine, ei ole, see läheb liiga kaugele, jäägem rahulikuks. me teame, et ka Rootsil on sarnased kogu, kogemused. Rootsi viis sisse finantstehingumaksu, mis äh, toona kogu turu äh, langusesse viis, see oli tõesti mittemõistlik samm, kuid vaadakem praegust äh, komisjoni ettepanekut, see tegemist on ettepanekuga, kus üritatakse maksudest kõrvalehoidmist äh, vähendada ja see on kõige tähtsam. ja peale selle ei ole ka maailma lõpp äh, käes siis, kui riigid viivad sisse sarnase templimaksu nagu Ühendkuningriigis ja sellepärast ma ei saa üldse aru, miks siin tehakse nii suuri sõnu Sarkozy märkuste kohta et see oli ebatäpne. jah, see on täiesti tavaline, aga pole mitte mingit põhjust äh, siin äh, suurt katastroofi äh, ette kuulutada. kui me Euroopa tasandil kuhugi ei jõua, siis tuleb meil tõesti mõelda, mida on võimalik teha siseriiklikult, nii nagu mõned liikmesriigid juba teevad. ja tema ju ise kahe tuhande kaheksandal aastal tühistas äh, ähm, Prantsuse äh, Äh, sarnase templimaksu, nii et tõesti äh, äh, ei oleks siin vaja tõesti äh, seda asja üles puhuda, kui, kui Sarkozy soovib oma kui valesti tehtud sammu parandada, siis miks mitte? siis nüüd see, et äh, kuidas vältida maksudest äh, eemalehoidmist, sinna hulka kuulub ka äh, lepingute ülevaatamine nende inimeste lepingute ülevaatamine, kes elavad riikides, kus see maks on sisse viidud, tuleks vaadata, mis on saanud siis, kui templimaksu ei ole makstud. Leven Dennis, Euroopa õiguse professor, tegi selle ettepaneku, mina imetlen seda väga ja minu arvates on tegemist huvitava ettepanekuga. teiseks tuleks mõelda lõivu peale või tasu peale juhul, kui äh, äh, tehingud või mingi äriettevõte viiakse välja ja me tõesti peaksime välja mõtlema sellise ettepanekuga, ettepaneku, millega liituksid teised riigid, nii et me saaksime minna üleilmsele tasandile ja siduda äh, maksutulu tõesti vaesusevastase võitlusega. sest see on kõige tähtsam. me peame mõtlema sellele, kuidas kaasata teised riigid. ärgem unustagem, miks nii paljud inimesed kohe algusest peale seda maksu toetasid. meil tuleb veenda ka teisi riike liituma ÜRO tasandil juhtgrupis uute maksustamisvõimaluste üle mõeldakse ja me tõesti peaksime arvestama nende eeldustega ja ärgem unustagem globaalse tasandi eeliseid, sellepärast et see maks oleks üks parimaid võimalusi seda teha. Danuta Hübner järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees. mina siiski kahtlen veel mina kuulun nende hulka, kes leiavad, et äh, maksureformid ei peaks olema poliitilisi protsessi osaks, vaid äh, nende üle tuleks tõsiselt järele mõelda, sellepärast et neil on pikaajalised mõjud ja siin tõesti majanduskasvule ja tööhõivele mõju on väga suur. olen nõus, et äh, finantssektori maksustamine teatud vormis on tõesti mõistlik, aga kui me soovime seda tõsiselt teha, siis miks me ei räägi tõsisemalt ka alternatiividest finantstehingu maksule, eriti kui me mõtleme siin euroalale ja äh, mitte euroalale võib-olla peaksime mõtlema käibemaksuerandite äh, lõpendamisest äh, või peaksime tegema seda, mida IMF on soovitanud äh, bilansidefitsiidi maksu kohta see, need ettepanekud on mõistlikud kärpega kavade raames. me ei saa vähendada survet äh, äh, sellele maksustamisele, millega tänapäeval äh, leibkondasid äh, ja majapidamisi maksustatakse, kuid nagu siin juba öeldi, nende uute maksude kulud lähevad tõesti äh, hiljem lõpptarbijate ja ettevõtete kanda, nii et siin tõesti tuleks natukene rohkem selle üle järele mõelda. mis puudutab äh, asukohariike, siis mulle tundub, et siin on tegemist väikese loogikaveaga kui me arvame, et finantstehingumaks mõjutab negatiivselt äh, turgusid ja õhutab spekuleerimisele, siis tuleks tõesti, tuleks tõesti ka maksutulule, mis on võimalik saada sellest maksust ja meil on vaja siin tõesti mingid mõjuhinnangud läbi viia. me ei saa tagada, et et äh, finantstehingumaks ei too endaga kaasa kõrvalehoidmist. me, spekuleerimine võib meid mõjutada väga palju, ei ole mitte mingist põhjust äh, loota, et selle maksu sisseviimisega seda ei juhtu. see, mida Wolf äh, Klint siin mainis, selle käitumise juhtimise kohta minu arvates väga õige, me tõesti peaksime rohkem kulutama aega mõtlemaks sellele, kuidas äh, seda maksu rakendada. ja peaksime mõtlema nii positiivsetele kui ka negatiivsetele aspektidele. aga ma arvan, et äh, maks tuleks sisse viia Euroopa Liidu tasandil, üleilmsel tasandil on see raske, sellepärast et äh, siin on väga palju riske, eriti just pikaajalises äh, mõttes, aga meil tuleb kaitsta majanduskasvu ja tööhõivet. suur tänu ja Werner Langen järgmisena. mina tahaksin öelda paar sõna põhjenduse ja mõjude kohta. ma arvan, et põhjendus, et finantsturgude sektor tuleb kaasata, on täiesti vale, sellepärast et lõppkokkuvõttes maksab ikkagi tarbija. teiseks ei ole võimalik sellega spekuleerimist vähendada selleks äh, tuleb meil äh, keelata tehingud varipankadega, see on ainus võimalus, seda võib komisjon äh, teha paari minutiga ühe ettepanekuga, kas või homme päev. kolmandaks tooks endaga kaasa tehingute väljaviimise, ma sellegipoolest toetan finantstehingute maksu ja toon ühe näite, nimelt prantslaste veinimaks. viis eurot saja liitri veini kohta kui vaadata, millist hinda nõutakse kallite veinide eest, siis tegelikult see üldkulusid ei mõjuta, kuid Prantsuse riigile jääb siiski kontroll veini tootmise üle ja see maks on sisse viidud selleks, et kontrollida ja tagada läb- ja läbipaistvus on seejuures tähtis, kõik muu on aga teist, teisejärguline ja ma tõesti leian, et see maks tuleks sisse viia selleks, et meil oleks võimalik kontrollida, aga mina leian, et finantsteenuste sektor peaks äh, väiksemaks muutuma ja see oleks tagajärjeks. mida me praegusel hetkel teeme, meil on äh, finantsturgude reguleerimisdirektiiv selleks, et tagada rohkem läbipaistvust ja peale selle on meil äh, tuletusinstrumentide jaoks ka eraldi direktiiv, sellepärast et siiamaani ei ole selle kohta äh, meil direktiivi olemas ja niimoodi on meil võimalik äh, nii-öelda üleilmsest finantssektorist õhku välja lasta ja tagada eeldused kontrolliks. ka mina varem kahtlesin, aga nüüd toetan komisjoni ettepanekut ja ma teatud kolleegide kõhklustest küll siin aru ei saa. Uudo Pulman Wolf, üritan ühe minutiga hakkama saada, selle ettepaneku tegid pool tundi tagasi, sellepärast teen nüüd hästi lühidalt. ole, ma arvan, et Itaalia seisukoht on äh, teistsugune kui see, mida sina siin praegu meile esitlesid, mina sain Montist nimelt aru, et ta on ühise reguleerimise poolt. teiseks ma arvan, et äh, see Soome-Rootsi probleem, mida te siin omavahel arutasite, äh, sellega on komis-, selle on komisjon lahendanud oma äh, Äh, registreeritud asukoha ettepanekuga ja ma ei usu kolmandaks, et riigijuhid ja valitsusjuhid selle surve all, mis praegusel hetkel on, äh, siiski on nõus rahva vastu astuma ja kui mõni riik soovib ühepoolselt selle maksu sisse viia, siis äh, toetagem seda, Euroopa Parlament peaks seda tegema, äh, aga siiski toetama pigem ühenduse meetodit kui võimalik. Ole Jensen ja Sirpa Peetikainen soovis ka veel korra sõna saada, selleks et Olle Schmidtile vastata, Anne Jensen. aitäh äh,! Äh, nagu siin juba öeldi, olen mina äh, omavahendite raporti kaasraportöör nii et, et meie koostame arvamuse sellel teemal ja kas näiteks finantstehingute maksu saab pidada omavahendiks. loomulikult äh, me ei ole veel äh, komisjonis seda asja ära otsustanud. me oleme ainult seda uurinud, aga tahaksin äh, komisjonilt esitada ühe, komisjonile esitada ühe küsimuse, mis tugineb nendele küsimustele, mis siin on juba esitatud Äh, mis siis juhtub, kui teatud riigid soovivad sellist maksu? minu arvates on äh, väga raske äh, ette, ette näha finantstehingute maksu kui omavahendit, kui see on kasutusel ainult mõnedes riikides, sellepärast et üks omavahendite põhimõtteid on, et tegemist on millegiga, mis on kasutusel kõigis liikmesriikides. nii et, et sellisel juhul meil tuleks sellele maksule leida teine otstarve samuti tahaksin küsida, kuidas see residentsuse põhimõte toimima hakkab, kui kõik äh, seda maksu ei toeta, ma tahaks teada, mida komisjon sellest asjast arvab. aitäh, Sirpa, järgmisena. Äh, kallile kolleegile Ollele äh, tahaksin vastata, et ma ütlesin väga selgelt välja, et see peaks olema üle-euroopaline maks ja kui eh, see ei ole võimalik, siis võiks alustada euroalaga ning mis puudutab aluslepinguid, siis eh, eesmärk on see, et kõik liikmesriigid, välja arvatud üks liikmesriik, on siis pikemas eh, perspektiivis ka euroalas, nii et, et siin mingeid probleeme ei tohiks tekkida. ja nii palju, kui mina demokraatiast aru saan, siis me ei saa siin kannatada üksikute riikide või riikide rühmade pärast. nüüd, mis puudutab neid pikaajalisi investeeringuid, siis ma tahaksin öelda, et see maks soodustab pikaajalisi investeeringuid, sellepärast et esmasturud on välja jäetud, pensionifondid ja pikaajalised invest-, investeeringud investeerivad väga, väga harva äh, Äh, sellistesse turgudesse, nii et ma ütleksin, et see maks on oma iseloomult progressi-, progresseeruv. see puudu-, puudutab tõesti äh, just nimelt neid spekulatiivseid turge. ja veel üks asi, mis puudutab äh, maksust saadava tulu kasutamist. on tehtud ettepanek, et see peaks olema omavahendiks ja mitte, et seda kasutataks mingiks muuks otstarbeks. ja Rolf Tiimalt komisjoni nimel viimasena. suur tänu, härra Klints. suur tänu, ma tahan ma tahaksin kõigepealt tänada komisjoni selle väga, äh, selle eest, et te selle päevakajalise teemaga nii kiiresti tegelesite, tahaksin tänada ka proua Podimatat suurepäraste äh, selgituste eest mis meie arvates lähevad õiges suunas. Eh, mitmetele asjadele siin arutelus juba tähelepanu juhiti, nimelt sellele, et eh, nimelt väga paljud inimesed eh, toetasid komisjoni ettepanekut, samuti residentsuse põhimõtet, tahaksin teid selle toetuse eest tänada. me tahaksime nii palju kui vähegi võimalik, et see residentsuspõhimõte kaasaks ka neid kolmandaid riike, kellel on siis tehingud Euroopa Liidus. mõned saadikud pakkusid välja, et äh, võib-olla peaks seda lähenemist täienema, äh, kasutama seda emitendi põhimõtet ning maksustama ka neid äh, finantsinstrumente, mis Euroopas on emiteeritud, vaatamata sellele, kas nendega kauplevad Euroopa finantsasutused või ei. me peame läbi viima analüüsid, vaatamaks, kas selline asi on teostatav ja millised oleksid sellise lähenemise eelised. mis juhtuks, kui nüüd ainult väike hulk liikmesriike võtaks finantstehingute maksu kasutusele, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et komisjoni ettepanek on suunatud kahekümne seitsmele liikmesriigile ning meie lootuseks ja püüdluseks on see, et, et see maks tuleb kasutusele kahekümne seitsmes riigis. senikaua, kui komisjoni ettepanek on kasutada siis finantstehingu maksust saadavat raha Euroopa Liidu omavahenditega omavahenditena, siis tuleb seda maksu kehtestada kahekümne seitsmes liikmesriigis. kui lõppkokkuvõttes aga ainult teatud liikmesriigid on valmis seda maksu kasutusele võtma, siis me peame vaatama läbi õigusliku raamistiku, mis selleks on olemas, see on tõhustatud institutsionaalne koostöö, see näeb ette, et vähemalt üks kolmandik liikmesriikidest võivad siis sellise maksu kasutusele võtta ja samuti ei tohiks me unustada et äh, juba kümnes liikmesriigis on midagi finantstehingute maksu taolist. nii et, et tegelikult äh, finantstehingute maksu juba kasutatakse. eks äh, me peame vaatama, mis on kõigi nende arutelude tulemus, aga näib, et liikmesriigid siiski mingi süsteemi leiavad. kuna väga palju aega ei ole, siis ma ei hakka äh, komisjoni mõjuhinnangut üksikasjalikult selgitama, aga vastaksin mõne, mõnedele küsimustele ja juhiksin tähelepanu kahele kõige olulisemale asjale. kõigepealt äh, oma definitsioonilt äh, on mõjuhinnang läbi viidud selleks, et saaks langetada poliitilisi otsuseid, et Euroopa Liit saaks siis oma poliitilistes otsustes neile uuringutele tugineda ja otsustada, kas teha ettepanek või mitte teha ja niisiis, need äh, uuringud ei äh, asenda poliitilisi otsuseid, komisjon on äh, langetanud otsuse tulla välja sellise ettepanekuga, vaatamata sellele, et mõningates mõjuhinnangu punktides juhitakse tähelepanu sellele, et sellel maksul võib esmapilgul olla negat-, majanduslikke negatiivseid tagajärgi, aga siia, sellega seoses tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et lõppkokkuvõttes äh, Äh, saab sellises uuringus äh, arvestada ainult teatud äh, osaga majandusest ning aga me ei saa näiteks ähm, teha prognoose selle kohta, mis puudutab sellest maksust saadavat tulu kasutamist. kui seda tulu arukalt kasutatakse, siis see tulu võib anda väga olulise panuse majanduskasvu edendamiseks. kolmandaks, komisjon on ajakohastanud osa sellest mõjuhinnangust. me oleme siis äh, ajakahestanud äh, eriti neid osi, mis puudutavad makromajanduslikke tagajärgi. ning peatselt avaldame ka need uued arvud aga igatahes pikemas perspektiivis on finantstehingute maksu äh, mõjud ähm, sellised, mis ei ole negatiivsed. mõned küsimused äh, puudutasid ähm, ka äh, seda, selle maksu mõju, võib-olla ma kasutaksin näitena siin pensionifonde tõepoolest ei saa eitada, et et maksu kasutusele võtmine mõjutab äh, turul olijate käitumist, sealhulgas ka pensionifondide käitumist, see mõjutab investeerimisstrateegiaid, aga mõju äh, tegelikele tulemustele näiteks pensionäride jaoks ei ole sugugi mitte negatiivne või vähemalt ta ei ole süstemaatiliselt negatiivne. ning teiseks, ähm, ettepaneku üheks eesmärgiks on luua stiimuleid pikaajalisteks investeerimisstrateegiateks. niisiis ähm, need pensionifondid, mis praegu tuginevad oma strateegiatesse välka kauplemisele ja pidevale strateegiate vahendamisele, vahetamisele, kannatavad selle maksu läbi. aga äh, seda just sellepärast, et me tahaksimegi soodustada pikemaajalisi investeerimisstrateegiaid, sellepärast et paljud uuringud on näidanud, et need äh, parandavad finantsturgude toimimist ja nüüd vastaksin kolmele väga täpsele küsimusele, mis mulle esitati, miks kaks määra, üks tuletisinstrumentide jaoks, teine väärtpaberite jaoks, sellepärast et äh, need äh, maksumäärad on seotud äh, maksustamisbaasiga. me peame siin arvestama kahe erinevate maksustamisbaasiga, üks, mis on siis seotud äh, Äh, selle äh, tuletisinstrumendi äh, eeldatava väärtusega ja teine on seotud siis selle tegeliku maksustatavata väärtusega ja üks nendest väärtustest on kõrgem. niisiis me oleme võtnud selle maksubaasi kasutusele, et me tõesti saaksime oma menetlusi korralikult ellu viia. nüüd valuutatehingud hetketurgudel komisjoni äh, juriidiline analüüs on selline, et artikkel kuuskümmend viis äh, Euroopa lepingus, mis käsitleb äh, kapitali vaba liikumist, ei luba selliste tehingute maksustamist. tulu kasutamine siin teht-, räägiti selle kasutamisest omavahenditena, sellest ma ka juba rääkisin, aga tahaksin juhtida tähelepanu ka mõnele teisele küsimuse aspektile. komisjoni ettepanek äh, võtta kasutusele finantstehingute maks äh, on eraldiseisev ettepanek, see tugineb artiklile sada kolmkümmend ning selle maksu eesmärk on parandada siseturu toimimist, finantsteenuste siseturu toimimist nii et, et sellele ettepanekul on omaenda elu ja võib-olla seda võib kunagi seostada eh, omavahendite alase ettepanekuga. ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis oleme loomulikult valmis vastama. suur tänu komisjonile, nüüd saab veel kord sõna Anni raportöörina, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina tahan südamlikult tänada kõiki kolleege selle konstruktiivse ja väga kasuliku arutelu eest, mille me praegu siin maha pidasime. tahaksin eriti tänada variraportööre, enamusega neist oli meil nagunii juba võimalus esimene arvamuste vahetus läbi viia mul ei ole nüüd võimalik äh, kõikidele küsimustele ühekaupa vastata ja ka kõiki äh, kommentaare siin ähm, kommenteerima hakata, aga ma lihtsalt tooksin välja kolm punkti. ja otse loomulikult äh, tahan kõigepealt öelda Jean-Paul ja Pascal, suur tänu nende selgituste eest. Prantsusmaa olukorra kohta on väga tähtis teada, mis teil seal viimastel päevadel toimunud on ja ma arvan, et see on ka väga tähtis ja see tuli ka meie arutelust väga selgelt välja. oli ka küsimusi ja kõhklusi ka selle finantstehingute maksu tõhususe kohta küsimus on ju selles, mis saab siis, kui selle maksuga liitub ainult piiratud riikide äh, ring. ma arvan, et väga tähtis on, et me lihtsalt üritaksime võimalikult paljude riikidega algust teha, selleks et sellele ettepanekule mingigi võimalus edasiarenguks anda. ja võib-olla on siis meil võimalik hiljem minna edasi kahekümne seitsmele liikmesriigile. on tõesti väga tähtis, et me üritaksime üheskoos kokkuleppele jõuda selleks, et sellest äh, maksust äh, edukas maks teha siin kolleegid Ühendkuningriigist olid eriti kõhkleval seisukohal. siin öeldi nimelt, äh, vabandust, siin ka Sven äh, tegelikult kommenteeris juba seda, nimelt, et äh, teil on juba teatud vorm, vormis finantstehingumaks olemas, templimaks on üheksas liikmesriigis kümnest on tegelikult juba mingisugune finantstehingute maks olemas. nii et komisjoni ettepaneku eesmärgiks ja ma arvan, et tegemist on väga õilsa eesmärgiga, eh, nimelt, et eesmärgiks on koordineerida finantstehingute maksustamist, meil on vaja paremat maksualast koordineerimist. sellepärast, et eh, erinevate äh, Äh, finantstehingu maksuvõimaluste koordineerimine Euroopa Liidus äh, ei ole ju üldse mitte negatiivne, otse vastupidi, see aitaks finantstehingute maksustamise äh, turgu korraldada, me ei räägi siin ju mitte konkurentsist kolmandate riikidega, millest teie siin kogu aeg räägite, me räägime siin sisemisest konkurentsist äh, siseturul, ma arvan, et me peaksime siin tõesti tegema kõik, mis meie võimuses, me ju üheskoos äh, otsustasime, et me soovime ühistorgu. meil on äh, ka finantsteenuste jaoks ühisturg sisse viidud ja see toimib, nii et nüüd tuleb teha kõik, mis meie võimuses, selleks et me ka omavahel oma konkurentsivõimet parandaksime. ja siin otse loomulikult äh, tuleb mõelda ka sellele, kuidas meie Euroopa Liidu konkurentsivõimet äh, teiste suhtes parandame. me ei soovi siin hakata kedagi ründama uue maksuga, otse vastupidi, me soovime olukorda koordineerida ja selgemaks muuta. ma arvan, et me olime võib-olla alguses isegi liiga ranged Äh, jah, ma tean, et maksude küsimus nii mõnegi liikmesriigi jaoks on tabuküsimuses, kuid ma arvan, et me peaksime oma arvamust selles osas muutma. sest tegelikult on tähtis, et me paneksime siin paika ka eeldused äh, eelarvealaste kokkulepete ja majandusjuhtimise jaoks siis veel, kuidas äh, ka hiljem sissetulekuid äh, kasutada. ma arvan, et ka siin on probleeme. Need liikmesriigid, kes on eriti finantstehingumaksu vastu, mõtlevad selle peale, et Euroopa Liit hakkab nüüd sekkuma riiklike vahendite kasutamisse. ei, ei, see ei ole selle ettepaneku eesmärgiks, me räägime siin ainult äh, maksu aspektidest. Äh, kolmandaks äh, kohaldamine ja palju see maksma läheb siin räägiti palju, et tarbijad, väikese keskmise suurusega ettevõtted on need, mis hakkavad koormat kandma. aga ma ju ütlesin, et komisjoni ettepanekus on ette nähtud erandid ja komisjoni ettepanekus on väga selgelt selgitatud, kes üldse on selle maksu puhul maksukohuslaseks, et tegemist on finantsasutuste, finantsinstitutsioonidega. me ei ole kuulnud veel mitte midagi selle kohta, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja öö, väikesed majapidamised on need, mis hakkavad eriti seda maksu maksma. mina isiklikult ei usu üldse sellesse ma absoluutselt ei usu, et mingigi selline oht oleks olemas. jah, me võib-olla võiksime natukene tugevamalt äh, nõuda veel tagatisse sisseviimist nende osapoolte kaitsmiseks, kes äh, väärivad äh, kaitsmist, kuid ma arvan, et praegusel hetkel tarbijaid kasutatakse siin alibina, lihtsalt et sellest maksust eemale hoida. Ähm, otse vastupidi, praegusel hetkel tarbijad on nagunii kõige rohkem maksustatud kõikides liikmesriikides. nii et kui nüüd tõesti üritatakse äh, tarbijate huvides tegutseda, siis tuleks finantstehingute maksu kahe käega pooldada nüüd ma arvan, et siin on tähtis, et me mõtleksime, millised on meie prioriteedid ja keda me soovime kaitsta, esmajärjekorras just kaitsta. ma arvan, et komisjoni ettepanek tegelikult hoolitses juba selle eest, et äh, see maks ei äh, mõjuta kellegi konkurentsivõimet, ka finantsteenuste pakkujate finantssektori konkurentsivõimet siis äh, mõjude analüüs ja hinnang. komisjoni esindaja mainis ka seda juba. asjad on nimelt nii, meil on komisjoni väga põhjalik uuring, kus äh, on välja toodud erinevad aspektid, erinevad ohud, äh, kõik erinevad võimalused, mis võivad päevakorrale tulla finantstehingute maksu sisseviimisel ja minu arvates see näitab juba väga selgelt, kui usaldusväärne see mõjuhinnang oli, sest mitte keegi mitte kunagi ei ole väitnud, et finantstehingute äh, maks ei peida endas ohtusid vaid meil tuleb mõelda sellele, millised on positiivsed äh, mõjud ja millised äh, ohud. ja siis tuleb meede välja töötada nii, et sellel oleks võimalikult suured positiivsed mõjud mak-, maks tuleb välja töötada nii, et positiivsed mõjud oleksid võimalikult suured ja ohud võimalikult väikesed. ja ma tõesti usun, et seda on võimalik teha ja et meil on võimalik seda saavutada ka koos teie abiga. suur tänu raportöörile, suur tänu ka kõikidele kolleegidele me arutasime siin palju pikemalt, kui aega selleks oli ette nähtud, sest tõesti peaaegu kõik, kes siin kohal olid, soovisid ka sõna saada ja see näitab, et tegemist on küsimusega, mis kõikide jaoks on väga tähtis. nüüd annan teile veel teada tähtajad, nimelt meil toimub avalik kuulamine kuuendal veebruaril, kahekümne kaheksandal veebruaril Äh, esitatakse raporti ettepanek, mille üle peame siis arutelu ja seitsmenda märtsini kella kaheteistkümneni keskpäeval on võimalik teha sellele e, muudatusettepanekuid, neid muudatusettepanekuid arutatakse kahekümne kuuendal märtsil ja kahekümne neljandal aprillil toimub hääletus äh, majanduskomisjonis ja e, juulikuus läheb see raport siis täiskokku arutelule. nii palju tähtajadest, nüüd äh,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 Okay. So, as usual, you have here rapporteur yeah. shadows, and we will provide you with uh-huh. the catch the eye list. Fine. Um, we come to the fourth item. Läheme siis nüüd päevakorrapunkti juurde number neli, nimelt äh, nõukogu määruse ettepanek ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohta ja Mariann Tyson on äh, meie raportööriks ja mis seal sikka, proua Tyson? Äh, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin esmalt äh, tänada kolleege nende mitmete muudatusettepanekute eest, äh, mida on esitatud ja nende rohkusele tänu mul ei tekkinudki igavust jõulupuhkuse ajal, tegelesin siis nende läbivaatamisega. nelisada neliteist esitasite teid esitasite neid teie, nii et kolleegid on tõesti süüvinud sellesse ettepanekusse ilmselt igaühte nendest muudatusettepanekutest me üksikult üle vaadata ei saa, teeksin seda siis seega muudatusettepanekute rühmade kaupa, aga loomulikult olen valmis kahepoolsetesse vestlustesse astuma paljude variraportööride ja muudatusettepanekute esitajatega ja ilmselt sekretäriaat peab ka oma jõud koondama selleks, et see asi kuidagi ära organiseerida, sellepärast et kalendri kohaselt räägime muudatusettepanekutest ainult täna ja praegugi on kell juba jõudnud üsna hilisesse äh, pärastlõunasse, nii et äh, võib-olla peaksime natukene mõtlema, kuidas seda asja organiseerida. kõigepealt äh, räägiksin uutest mõtetest, mida tuuakse siis muudatusettepanekutega, näiteks laiendatud koostöö mõte on välja pakutud, et liikmesriikidel peaks olema ka opt-in võimalus, mitte ainult ettevõtete jaoks. kõneleja kordab ennast, ma ütlesin, et on toodud sisse uusi mõtteid nende muudatusettepanekutega, esimene nendest proua Gulaarilt äh, nimelt äh, laiendatud koostöö juurutamine siin kas siis tavapärase mudeli järgi või ainult euroala jaoks kohandatud äh, laiendatud koostöömudelit kasutada, proua Gular on visandanud selle nägemisega muudatusettepanekutes ja tegelikult on äh, see üsna huvitav mõte ja kannab endas ka väga selget poliitilist sõnumit ja, ja võib sellega arvestada, selle mõttega, aga seadusandlusse seda ilmselt kirjutada ei saa. sellepärast, et kui me laiendatud koostööd tahaksime käivitada, siis peaksime seda tegema vastavalt aluslepingu menetlusele, nimelt et komisjon peaks esitama kas uue algatuse või mõni liikmesriik seda tegema parlament peaks andma omapoolse heakskiidu sellele, nii et selle ettepaneku peaks siis meile nagu justkui uuesti esitama. aga sõnum ilmselt peitub selles, et kui me ei suuda tõesti midagi kahekümne seitsme liikmesriigi vahel kokku leppida, võiks olla võimalus, et mõned liikmesriigid võiksid teistest, teisi järele ootamata ikkagi kokkuleppeid sõlmida, kuid vaatame, kuidas see oleks siis võimalik nüüd äh, veel üks mõte, härra Nitras ja härra Streitsek teiste seas on äh, selle mõtte esitanud, nimelt on öelnud, et äh, ka ettevõtetel peaksid olema võimalus liituda ühtse konsolideeritud maksustamisbaasiga, aga ka riigid. ja see looks täiesti uue õigusliku korra Euroopas, sellist asja ma varem kusagil ei ole näinud. ja mulle tundub, et Äh, need muudatusettepanekud tegelikult rihivad ka ühte ja sedasama, et äh, mõned liikmesriigid äh, teistest olenemalt saaksid teha tihedamalt koostööd, vähemalt niimoodi tõlgendan neid muudatusettepanekuid mina. härra Lamberts tegi ettepaneku, mille kohaselt osa CCCTB sissetulekust võiks minna omavahenditena kirja ja tegelikult on see väga huvitav seos äh, selle aruteluga, mida me just siin pidasime äh, finantstehingu maksu kohta ja mida teha siis, kui liikmesriigid kõik ei osale, et kas selle, kas siis saab üldse kujuneda välja omavahend sellises olukorras. ja probleem on ka selles, et me ei räägi tegelikult uuest maksust. me räägime maksustamisbaasi harmoneerimisest äh, nende maksude puhul, mis on juba liikmesriikides kehtestatud see on kindlasti hoopis teine teema kui finantstehingu maksuga seonduv ja selle kasutamine omavahendina. minu meelest äh, küll liikmesriigid ei ole sellisest asjast huvitatud ja minu meelest ei peaks sellest praeguse tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi äh, ettepaneku puhul üldse rääkima see peaks tulema võib-olla aruteluks eraldi omavahendite arutelu juures ja see ju ka parlamendis käib, aga tuleksin nüüd konkreetsete peatükkide juurde, miinimummaksumäärad kõigepealt. komisjon on oma ettepanekus täiesti vaiki maksumäärade osas, räägitakse ainult maksubaasist. on kolleege, kes tahaksid harmoneerida ka maksumäärad Nende seas näiteks härra Liam Njonjok, härra Lamberts, Kuue Klute ja Portaš vist on samuti teinud taolisi ettepanekuid aga samas on kolleege, kes on öelnud hoopis vastupidist, et mitte mingisugusel juhul ei saa üldse rääkida maksumäärade e, ühtlustamisest, nii et komisjon on lõhestunud. minu esialgne reaktsioon oleks, et enne kui me hakkame üldse rääkima maksumääradest, mida võiks kehtestada, peaksime kõigepealt kaaluma seda, kui seaduslik see oleks. ja et kas selline ettepanek, nii nagu see on kirjas muudusettepanekutes, üldse oleks võimalik. mulle nimelt võib tek-, mulle tundub, et võib tekkida siin õigusliku alusega probleem. tegemist oleks siis otsemaksuga ja Euroopa Liidul ju ei ole pädevust otsemaksude osas võib-olla äh, artiklid äh, sada neliteist ja sada viisteist võiksid meile siin appi tulla, aga liikmesriikidel on ju väga selgelt äh, antud vabadused maksumäärade osas aluslepinguga. kui me nüüd ütleksime, et me kavatseme maksubaasi laiendada ka maksu, maksubaasi harmoneerimist laiendada ka maksumäärade harmoneerimisele, tekitab see tõsise pädevuse küsimuse. ja veel küsimus, et kas oleks sugugi kohane, kui isegi juristid ütleksid, et see on äh, seaduslikult võimalik, tundub mulle see, et see mõõde ei oleks kohane. no loomulikult äh, minu unelm on samuti, et äh, maksumäär oleks igal pool ühtlane, ühtlasel alusel ähm, üle terve Euroopa, kus oleks täiesti selgelt pandud paika, mis on miinimum- ja maksimummäärad. aga kui me vaatame, millisel seisukohal on täna liikmesriigid ja milliste probleemidega nad peavad maadlema, näiteks nagu eelarve puudujääk, siis mulle ei tundu praegu olevat kõige õigem aeg hakata laiendama midagi, mis juba iseenesest praegusel kujulgi on väga ambitsioonikas Euroopa Komisjoni poolt. ja ma ei tahaks seda laiendada maksumääradele. ja seega ma paluksin äh, maha hääletada need muudatusettepanekud, äh, mis seda puudutavad. võib-olla võiksime sellest rääkida põhjenduspunktides või Eh, seletuskirjas või, või taanetes, aga minu meelest ei ole küll praegu realistlik ehm, seda seadusena sisse tuua. maksumäärad niikuinii eh, jäid igasuguse mõjuanalüüsi alt välja ja väga paljudel liikmesriikidel oleks selgelt tõsiseid raskuseid eh, sellise ettepanekuga nõustumisel. ja see ei aitaks meil saavutada ettevõtte tulumaksu ühtset Äh, maksubaasi. aga me võime, kui on huvi, selle juurde tagasi tulla. nüüd ulatuse kohta, ulatusest väga palju ei räägitud, muudatusettepanekutest lähen üle. nüüd ettepaneku põhimõtted, siin ei ole tehtud mitte ühtegi ettepanekut äh, peale kuue ettepaneku, kus on öeldud, et mis puudutab jaotusmudelit kus äh, väärtuse aluseks on töötajate arv. selle kohta on esitatud muudatusettepanek, et äh, töövõtja definitsioon tuleks äh, siis anda Euroopa tasandil. ma soovin palju edu selle muudatusettepaneku esitajale, aga ma arvan, et seda läbi suruda on väga raske. ja võib-olla peaks sellest rääkima siis, kui me räägime valemist kui sellisest. Euroopa Komisjon on te langetanud valiku kasutada selle mudeli teatud osasid, mis on väga selgelt äh, defineeritud ja ja puudutab see siis andmeid, mida ettevõtete arvepidamisest on suhteliselt lihtne välja noppida. kui me nüüd tuleksime aga äh, lagedale uue üldise tööandja definitsiooniga, siis see ainult sogaks vett ja tekitaks lisaprobleemi, nii et minu meelest ei tohiks seda praegu torkida ja jätame ta rahule ja, ja valime siis selle mudeli, mida komisjon on esitanud. nüüd küsimus selle kohta, kas see süsteem peaks olema kohustuslik või äh, peaks jääma liikmesriikidele võimalus üle minna ühtsele konsolideeritud maksustamisbaasile, on neid, kes seda toetavad, et see võiks olla kohas, kohustuslik proua Goulart, kes arvab, et niikuinii Eurotsoonis, euroalal, vabandust, on äh, koostöö niivõrd tihe ja kuue ja, ja teiste fraktsioonide variraportöörid ongi seda toetanud, nagu ka härra Lamberts, kes põhimõtteliselt on nõus, kuid eristab omavahel suured ettevõtted ja VKE-d. nimelt, et suurettevõtetel peaks lasuma kohustus minna üle ühtsele konsolideeritud maksustamisbaasile, väikeettevõtetel aga peaks olema siis võimalus soovi korral liituda selle süsteemiga. selle kohta ütleksin ma enam-vähem sama, mis ma ütlesin ühtsete võimalike maksumäärade kohta. minu meelest äh, meie poliitilistes aruteludes teinekord äh, vägagi äh, räigelt kuritarvatata, kuritarvitatakse mm, lähimuspõhimõtet ja ma tihti sellele ei viita, aga siin täna viitaksin sellepärast, et kui me teeksime siin ettepaneku, et see süsteem peaks olema kohustuslik, siis see kindlasti hakkab äh, paljude liikmesriikide jaoks probleeme tekitama just nimelt lähimuspõhimõte ka. ja, ja see tähendaks seda, et väga paljud ettevõtted, mis üldse piiriüleselt ei tegutse, peavad ka alluma sellele uuele süsteemile, uutele reeglitele ja minu meelest praegu ei ole õige aeg sellist teed valida. nagu ma ükskord varem ütlesin oma sissejuhatuses, on tegemist äh, katsejänesega, ja minu meelest oleks hea mõte, kui me prooviksime selle samm-sammult läbi ja, ja kindlasti prooviperioodil võiks see süsteem olla siiski vabatahtlik. no vaatame, mis selles osas saab, on neid, kes tõesti on selle tulihingelise pool, tulihingeliselt pooldajad, on neid, kes on absoluutselt vastu kohustuslikkusele, aga me peaksime siiski välja saatma sig-, signaali, et lõpp, lõppemisperspektiivis see peaks olema kohustuslik, aga see sõltub otseselt siis juba siis mõjuanalüüsidest, mille komisjon teeb, aga räägime selle kindlasti läbi veel variraportööridega. nüüd siis, kui kaua või kui pikaks ajaks liitutakse korraga süsteemiga, on neid, kes on teinud ettepaneku, et viielt aastalt peaks selle tooma kolmele aastale ma ei tea, mis on komisjoni enamus praegu, mina arvan, et tegelikult pikem periood oleks parem, sest ma arvan, et need, kes süsteemiga vabatahtlikult liituvad opt-in'i kaudu, peavad saama ka piisavalt aega, et kohaneda selle süsteemiga. kui enamus kolleege toetab kolme aastat, siis olen ka sellega nõus. nüüd äh, see konsolideerituse aspekt üks äh, meie kolleegidest tahab, et tegemist ei oleks mitte ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasiga, vaid ettevõtte tulumaksu ühtse maksustamisbaasiga. ma ei lasku siin selle ettepaneku detailidesse, täna meil aega ei ole, aga ma arvan siiski, et enamus komisjoni liikmetest jätaksid selle konsolideerituse sinna alles. aga kindlasti muidugi äh, me võime siis pärast kahepoolselt äh, süüvida natukene rohkem nendesse lõikudesse, mida see küsimus, mille kohta see küsimus käib aga kui jääb siis paika see, et tegemist on konsolideeritud maksustamisbaasiga, et mis see siis tegelikult tähendab Euroopas, komisjonil on kaks kriteeriumi. see tähendab seda, et äh, öö, otsustada saab viiskümmend protsenti hääleõiguslikest ja nendest, kellel on äh, kelle käes on seitsekümmend viis protsenti ettevõtte kinnisvarast, kuue on teinud siin omapoolse ettepaneku teised kolleegid on olnud nõus komisjoni kriteeriumitega, aga kuue ettepanek üllatab mind. näiteks see, et nad on teinud ettepaneku, et hääleõiguse protsent võiks olla alla viiekümne protsendi, mis tähendab seda, et konsolideerumine ei toimuks mitte ainult ühe ettevõtte grupi sees vaid et äh, mõni võib kuu, vaid et selle maksustamise alla läheksid siis ka need, kes kuuluvad mitmetesse ettevõtetesse, see oleks väga keeruline ja, ja komisjon on täiesti teadlikult sellest äh, variandist loobunud. nii et sellisest proportsionaalsest äh, konsolideeritud süsteemist me võiksime heaga eemale hoida ja jääda selle ettepaneku juurde, mille on teinud komisjon nüüd, äh, mida loetakse siis äh, ettevõtte tuludeks ja mida kahjumiks? Äh, ettepanekud on siin fraktsiooniti erinevad. on neid, kes ütlevad, et tagasiulatuvalt ei peaks see kehtima nende kahjumite kohta, mis on registreeritud enne süsteemi käivitumist. nii, kuidas mina sellest komisjoni dokumendist aga aru saan ütleb justkui seda, et kui on kannatatud kahjumit äh, enne selle ettepaneku jõustumist või selle direktiivi jõustumist, siis see kahjum, seda võib arvestada aga ainult proportsionaalselt ja liikmesriigil on see siin otsustada ja minu meelest on see hea mõte, aga, aga loomulikult detailid tuleb lähe, läbi arutada, härra äh, Liam Njok, äh, Portaž ja, ja Lamberts esitasid selle muudatusettepaneku, pean nendega selle läbi rääkima mm,. siis, härra esimees, on terve rida neid kolleege, kes arvavad, et kahjum äh, et kahjumi puhul tagasiulatus ei kehtiks üle viie aastas tagustele kahjumitele ma täpselt ei tea, mis selle ettepaneku taga on, pean ka selle läbi rääkima, ettevõtted, kes näiteks teadus- ja arendustegevusse äh, investeerivad, äh, nemad saavad ju teatavaid äh, hüvesid selle eest, näiteks patendi viieks-kümneks aastaks ja see läheb tegelikult vastuollu sellega, et arvesse võetakse ainult viieaastane kahjum, aga kui mind veenatakse teistpidises, siis olen valmis ka oma arvamust muutma. lisaks sellele äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, grupisiseseid äh, tehinguid, on neid, kes arvavad, et peaks siin üle minema nende tehingute arhiveerimissüsteemile neid tehinguid võiks lubada, kuid äh, see peab äh, olema väga selgelt järgitav, on neid, kes sellest ei ole sugugi huvitatud, kuivõrd see ainult suurendaks büroo, bürokraatia koormat, aga minu meelest siiski on väga oluline, et ettevõtete jaoks oleks välja töötatud üks mudel, millele nad saavad loota, mitte nad ei peaks pidevalt äh, võtma kasutusele erinevaid meetmeid. nüüd erandite taotlemine, kas siis süsteemiga liitumiseks või sellest kõrvalejäämiseks nii nagu konsolideerimise puhulgi, selle sõna väljavõtmise puhul ei räägiks ka me siin detailselt, siis on räägitud palju ka ettevõtete liitumisest, muudatus, liit, liit, liitumistega tekkivatest olukordadest, muudatusettepanekud pole ka, ei lasku ka nendesse täna. nüüd lõiked seitsekümmend kaks ja seitsekümmend kolm ja see progressiivne süsteem ja küsimus selle kohta, et kas äh, sissetulek, äh, mis tuleb nendest kolmandatest riikidest, kus küll maks on makstud, kuid kus maksumäärad on väga madalad, kas sellega tuleks arvestada kalkulatsioonidest või, äh, kalkulatsioonides või mitte. aga ma arvan, et ma räägiksin ka selle punkti läbi pigem muudatusettepanekute esitajatega nüüd switch over siin komisjoni seisukohtade kohaselt on see määr kuskil neli protsenti ehk teisisõnu, kui maksumäär on väiksem kui nelikümmend protsenti, siis sellega ei arvestata ja maks kehtestatakse, on neid, kes ütlevad, et selle tuleks tõsta seitsmekümnele või sajale ja see põhimõtteliselt tähendab seda, see tähendab seda, et väga pa-, et me tegelikult ei saa kuidagi õigustada seda, et maksumäärasid veelgi allapoole tuua paljudes liikmesriikides, kus see niikuinii on just ta, üsna, üsna madal juba, nii et ma paluksin, et kolleegid, kes selliseid muudatusettepanekuid esitaksid, mõtleksid sellele täpsemalt läbi. nüüd veel konsolideerimisest. üks kolleeg tuli välja uue mõttega. nimelt, et äh, oleks välja töötatud hüvit-, hüvitiste pakett nende liikmesriikide jaoks, kes võib-olla tänu sellele äh, Äh, ühtsele konsolideeritud tulumaksubaasil või maksubaasile ähm, jäävad äh, kaotajaks. Äh, tegelikult on see selline ulme natukene, härra esimees, siin ei ole täpselt kirjeldatud, mismoodi see välja peaks nägema, see on lihtsalt mõte, mis on välja lastud, aga minu meelest on küll praegu väga raske öelda, et kes siis täpselt kaotab sellest ühtsest maksubaasist ja, ja kes sellest võidab ja, ja see on hüpotees, mis natukene nõrgal jääl praegu püsib. Werner Langen või, või mõni meie prantsuse kolleeg ütles selle, sedasama ka eh, ju äh, eh, finantstehingu maksu kohta, et eh, kõike ei ole võimalik võita ühtse konsolideeritud maksubaasi puhul tuleb mõelda sellele, kuidas kõige praktilisem on seda kõikides liikmesriikides rakendada. ja nüüd see äh, jaotussüsteem, kui me tahame kompenseerida kahjumid äh, ja tahame, et äh, kõik liikmesriigid oleksid võrdses olukorras, tuleb kuidagi ära jaotada need tulud liikmesriikide vahel, liikmesriik on toonud kolm, või komisjon on äh, müüginäitajad, käibe ja kapitali ja tööjõukapitali äh, toonud äh, siin siis nendeks teguriteks, mille alusel see välja arvutatakse. väga palju on kritiseeritud komisjoni mudelit, kuid minu meelest on see mudel väga hea. kõik argumendid, mis on kasutatud, on tegelikult väga veenvad, kõik need äh, asjad, mis ma üles lugesin, on ettevõtete raamat, arvepidamises kirjas, neid on väga raske manipuleerida. Äh, ärgem unustagem, et maksuküsimuste puhul alati tuleb manipulatsioonist rääkida. esialgu olin ma selle poolt et, et sada protsenti toetada komisjoni ettepanekut, nüüd, kus aga ma näen, et on väga palju neid muudatusettepanekuid, kus müügitulude osakaalu soovitakse vähendada ja teistele faktoritele suuremat äh, kaalu anda, olema valmis võib-olla jah, nende proportsioonide osas äh, läbi rääkima, aga ma tahaksin siiski, et äh, käibe äh, ja müügitulude ähm, ja kapitalifaktorid jääksid sisse nii et tegelikult mitte midagi ei ole ju võimalik teha ära selles osas, et võib jah tekkida risk, et väikesed ja suured riigid ei ole mm, võrdsetel alustel, aga, aga me peame kuidagi neid negatiivseid mõjusid vähendama. nüüd ähm, süsteemi ärakasutamise vastased meetmed, mitu muudatusettepanekut esitati, switch over reegel ja et mida on võimalik bilansist maha kanda ma ei tahaks ka siin selles osas väga palju detailidesse laskuda, aga kolleegid, mina toetaksin ka siin komisjoni ettepanekut, mitte muudatusettepanekut kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend viis. terve rida küsimusi on esitatud mahaarvamise kohta, peaasjalikult rohelised ja kuue on need esindanud, esitanud ja mina toetaksin siin jällegi komisjoni ettepanekut aga üks muudatusettepanek jahmatas mind, kuue ettepanek teadus- ja arendustegevusega kaasnevate kulude mahaarvamist ja miks seda on piiratud. minu meelest on see ainus äh, motiv-, motiveeriv äh, aspekt, mis on sellesse aspekt, sellesse ettepanekusse üldse jäänud Euroopa teadus- ja arendustegevuse hoogustamiseks nii et äh, mina oleksin küll nõus sellega, et see maha arvat-, äh, tulumaksust, äh, maksustest mahaarvamise osa jääks siia sisse. härra Tremosa on teinud ettepaneku, mis esialgu tundub olevat väga ligitõmbav. ta nimelt tahab, et boonuste ja tulemuspalga summad eh, ei oleks eh, arvatud, eh, maha arvatavate hulka, aga kui me tahame kuidagi ettevõtetes kultuuri muuta, ei tohiks me, peaksime seda tegema läbi maksustamisseadusandluse, vaid pigem siiski käitumiskoodeksite boonuste ja tulemuspalkade osas. härra Liam Njok sotsialistidest on esitanud äh, ka muudatusettepaneku, mille kohaselt ta ütleb, et alkoholi, energiatoodete aktsiisi maksude erandid tuleks äh, eemaldada. härra Kaarins on teinud ettepaneku, et äh, terminoloogia osas peaksime me siiski aluseks võtama rahvusvahelise äh, aru, äh, raamatupidamisstandardid, mina küll ei arva, härra Karinš, et äh, maksustamisseadusandlus peaks äh, arvepidamisseadusandlust järgima. reeglid ei ole sugugi mitte aruandluse kohta kõikides liikmesriikides samad, on erinevaid süsteeme ju rahvusvahelisel tasandil ja minu meelest oleks kasulikum, kui see me, see, kui me ei seostaks neid kahte asja, sellepärast et see teeks meid ju ühest sõltuvaks. esimees, mul on veel mõned märkused. mul on väga kahju, et ma nii pikalt räägin, aga muudatusettepanekuid esitati tõesti terve hulk ja täna ainus võimalus, kus me saame sellest rääkida. ja seega peame sellele tähelepanu pöörama on muudatusettepanekuid, mis puudutavad haldusküsimusi ja kontrollimenetlust. Ük-, ühes muudatusettepanekus äh, tehakse ettepanek luua Euroopa tasandil keskne amet, mis ei oleks ainult andmebaasi haldur, vaid äh, millel oleks ka äh, seadusega antud õigus ja teatav kohtupädevus, minu meelest see ei oleks küll õige samm. komisjon võiks seda andmebaasi hallata. Olle Schmidt vist teiste seas esitas äh, taolise muudatusettepaneku. nimelt, et luua foorum, mida me näeme juba mujal äh, see oleks minu meelest väärt mõte, sest et see annaks komisjonile ja, ja, ja meile võimaluse ja huvipooltele võimaluse asjadest rääkida, problemaatilistest asjadest. ühele küsimusele peame tähelepanu pöörama, nimelt äh, lõikele sada nelikümmend üks ülevaateklausel, selle kohta esitati vähemalt kümme muudatust. komisjoni dokumendis on see, et asi tuleks üle vaadata viie aasta pärast. palju kolleege tahaksid, et see oleks kolm aastat, kui kõik on sellega nõus, siis olen nõus sellega ka mina raportöörina aga ma ei pea seda väga mõistlikuks mõtteks. nimelt räägime ju maksudest. kõigepealt äh, majandusaasta, siis äh, sellele järgi esitatakse maksudeklaratsioon, siis makstakse ära maks äh, ja siis lisaks sellele veel järgib audit. Äh, seega me kolme aastaga lihtsalt ei jõua midagi aru saada, see kõik võtab ju tohutult aega, kogu see süsteem, nii et see periood peaks olema natukene pikem me võime paluda, et komisjon teeks mõjuanalüüsi selle kolme aasta mõju osas, aga, aga tegelikult see oli eriti mõttekas minu meelest ei oleks üldse. ja seega võib-olla kolleegid mõtleksid järele ja, ja oleksid nõus selle viieaastase ettepanekuga. see annaks meile võimaluse võtta arvesse ka väliste tegurite mõju sest kui me keskendume ainult ühele aastale, see ei ole võimalik. mitme aasta puhul saame me teha aastate lõikes äh, võrdlusi, mis on näiteks majanduskasvu mõju olnud ja nii edasi. nüüd veel sellest ülevaateklauslist, selle sisust, äh, kõik tahtsid siia midagi lisada, sealhulgas ka mina ise. ma nimelt lisasin sinna vist neli asja et äh, sinna nimekirja, et millega see mõjuanalüüs peaks arvesse, arvestama kui ma nüüd kõigi ettepanekud võtaksin arvesse, siis oleks selles nimekirjas umbes kümme kuni kolmteist erinevat valdkonda, mis kõik tuleks katta ja see ilmselt meie raportist väga hea, selle raporti puhul tõmbaks kindlasti kvaliteeti, kvaliteeti alla. nüüd äh, äh delegeeritud õigusaktid on väga palju kolleege, kes arvavad, et need lõiked, mis puudutavad delegeeritud õigusakte, peaksid nõukoguga parlamendi Äh, ühele astmele tõstma ja põhimõtteliselt on see ju teretulnud, aga me oleme siiski alla kirjutanud institutsioonide vahelise kokkuleppe ja võib-olla ma peaksin sekretäriaadi käest siit küsi-, siin küsima nõu, et kas need muudatusettepanekud järgivad seda institutsioonide vahelist kokkulepet. aga ma kardan, et mitte ja sellepärast ma neid muudatusettepanekuid ilmselt oodata ei saa. Äh, härra esimees, vabandan veel kord, et nii pikalt rääkisin. Äh, jah, jutt oli tehnilist laadi, aga teema on ka tehniline ja tegelikult äh, ühe korraliku debati jaoks selles küsimuses äh, muud võimalust ei olegi, nii et kuulan nüüd ära kolleegid ja, ja nii edasi. aitäh selle põhjaliku äh, hinnangu eest kõigile muudatusettepanekutele. meil hakkab aeg otsa saama, seetõttu ma paluksin, et kõnelejad tõesti räägiksid väga lühidalt. kõigepealt annaksin sõna variraportööridele Elisa Ferreira kõigepealt. mina räägin Liiami nimel, tema pidi lahkuma, ta pidi Pariisi minema. suur tänu raportöör Tysonile ähm ja selgitaksin neid muudatusettepanekuid, mis me esitasime. kõigepealt, eh, kas eh, see ühtne konsolideeritud maksi, maksubaas peaks olema kohustuslik või mitte, ma juba ütlesin välja oma seisukoha viimasel arvamuste vahetusel selle kohta, kuid ma tahaksin siiski rõhustada, et kõik kolleegid peaksid mõistma, milliseid riske kaasneb, hõlmab endast vabatahtlik süsteem see kindlasti õõnestaks kogu seda süsteemi, sest on täiesti selge, et nende ettevõtete puhul on mõnedel ettevõtetel võimalus maksta vähem äh, makse ja, ja loomulikult, kui see võimalus tekib, siis nad seda toetavad. ja mina toetaksin Euroopa Komisjoni, kes oma seletuskirjas äh, täiesti selgelt ütleb, et äh, nad tegelikult ei tea, mida tähendaks riigi rahakotile see, kui see süsteem oleks vabatahtlik Euroopa Liidu jaoks äh, on see oluline arutelu, sellepärast et me üritame välja tuua ajalooliselt väga teravast kiirisist ja me ei saa toetada selliseid süsteeme, mis ähm, riikide eelarve defitsiiti veelgi suurendaksid ja kui me tooksime sisse vabatahtliku ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi, oleks äh, see vastutustundetu majanduslikult ja poliitiliselt ja seega ma paluksin, et Rahvapartei ja liberaalid mõista, ei, ei oleks vastu kohustuslikule süsteemile ja et me lõpetaksime jutud selles osas, kas see peaks olema vabatahtlik või, või kohustuslik, see süsteem. ainult proua Gula on selgelt toetanud äh, vabatahtlikku süsteemi. kuid äh, loom-, kuid seda äh, laiendatud koostöö all on täiesti selge, et ko-, nõukogus oleks kohustusliku süsteemi läbi suruda raske aga siiski on väga paljud liikmesriigid eh, üles näidanud vabatahtlikkuse osas teatavaid reservatsioone. ja nüüd tuleb läbi viia konsultatsiooniprotsess, mis peab olema oma eesmärkide seadmisel ees äh,, ambitsioonikas ja me ei saaks ette ar-, hakata ette arvama, mida nõukogu teeb eh, on tehtud ettepanek võtta siit välja konsolideerituse ettepanek, see minu meelest äh, öö, äh, oleks võib-olla isegi parem mõte kui see, et kõik saaksid vabatahtlikult ise otsustada, kui suurt osa konsolideeritust nad toetavad. on väga oluline. et me võtaksime tõsiselt proua Jaržolevska sõnasid. proua äh, Essaja äh, Rahvaparteist on äh, Äh, toonud äh, käibe äh, mõõtme sisse ja teised kolleegid teisi mõõtmeid. ma mõistan, mis selle ettepaneku taga on, aga see ei ole siiski ideaalne lahendus eelarvete kontekstis. see ei suurendaks kindlasti töökohtade loomist. me peame üheskoos sellest asjast rääkima, aga mis iganes mudel ka lõpuks valitakse, tuleb igal juhul tagada see, et see läheks ülevaatamisklausli alla ja et see vaadatakse üle direktiivi ülevaatamise ajal. ma tahaksin täpsustada seda, et ma olen nõus nende kolleegidega, kes nõuavad seda, et see ülevaatamisperiood oleks iga kolme aasta, mitte viie aasta tagant. ja Liam on veel ühe märkuse välja toonud. nimelt see puudutab ettevõtte tulumaksu. nimelt ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas on edasiminek ainult siis, kui see toob sisse miinimummaksumäärad, millega saaks astuda vastu igasugustele turumoonutustele ähm, rohelised ja kuue on esitanud muudatusettepanekuid ähm, maksimummäärade osas. härra Lambert samuti räägib sellest. Euroopa ettevõtete puhul, mis peaks olema viis protsenti, mina is-, mina ei tahaks paika panna miinimummäära, mina toetaksin Euroopa ettevõtete maksustamissüsteemi väljaarendamist ja selliste maksumäärade väljakujundamist, millest oleks ka kasu. ja ma tahaksin tänada proua Tysonit selle eest, et ta on võtnud arvesse minu seisukohti ja me peame äh, loodetavasti üsna pea maha ka variraportöörid väga tõsise kohtumise, mida ma ootan ja see oli siis Liam Youngi nimel, kes on meie variraportöör um.. aitäh, Silvi, sinu kord. suur tänu, Eduard, suur tänu kõigile, teen lühidalt. sellepärast Mariann nimelt võttis asja väga detailselt läbi ta on ära teinud suure tõsise töö nende tohutute muudatusettepanekute puhul. mis puudutab minu muudatusettepanekuid, ütleksin kahte asja. nimelt jah, tõesti, ma arvan, et me peaksime natukene rohkem äh, genereerima siin äh, erinevaid mõtteviise selleks, et jõuaksime sellisele süsteemile, süsteemini, kus kõik kannavad oma vastutust, need inimesed, kes oma vastutust täna võib-olla kanda ei taha Euroopa Liidus seadusandlus äh, on jah erinev, aga see on minu meelest väga-väga negatiivne. oluline on see, et tegemist oleks ühtse süsteemiga, et me saavutaksime edasiminekut selles valdkonnas, kus on väga palju suurettevõtteid, äh, kes ju ajavad äri, mõtmed, mitmetes liikmesriikides on huvitatud lihtsast süsteemist ja et ka väljaspoolt nähakse Euroopa Liitu kui ühtset süsteemi kui me sellele, selleni ei jõua, siis me peaksime selle töö praegu siin äh, jätma katki. mina toetan igasuguseid mudeleid, äh, kui, kui nad teenivad eesmärki ja kui see süsteem on läbipaistev ma täpselt ei tea, kuidas neid erinevaid määrasid väikeste suurte jaoks, kes on väljas, kes on sees, sisse tuua, ilma et seda süsteemi liiga sogaseks ei ajata. Euroopa praegu äh, on niikuinii nii äh, kookus selle oma keerukuse all. nii et äh, me peame mõtlema sellele ka, milline on kogu selle süsteemi Euro pluss paketile, ma lugesin selle selle nädalavahetusel uuesti läbi ja minu meelest see aitaks küll eelarvet sellele uuele süsteemile kaasa aga, ja mulle tundub, et äh, meie komisjonis ollakse suhteliselt samal seisukohal Euroopa Komisjoniga selles küsimuses. suur tänu Euroopa Komisjonile, et te äh, palli mängu panite. suur tänu meie raportöörile, et te olete olnud nii avatud äh, kompromisside suhtes. ilmselt ei tuleks selles, sellele teemale läheneda ideoloogiliselt, aga praegu on igasuguseid mõtteid eelarvesüsteemide osas, mis seni on ju olnud täielik tabuteema. meie jaoks on oluline see, et me saaksime kodanikele näidata seda, et me ka midagi saavutame. me ei saa minna nende juurde jälle selle jutuga, et see kõik asi on liiga keeruline, me jõuame mingisugusele lahjale kompromissile. me peame siiski natukene rohkem mõtlema ka sellele, et mida meist arvatakse. suur tänu! Uh... aitäh, Silvi ja nüüd Ivo järgmisena aitäh, esimees ma olen äh, kursis sellega, et meil on aega üsna vähe, seetõttu ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. Äh, suur aitäh proua Tysonile äh, väga põhjalike selgituste eest ja väga hästi tehtud töö eest. tahaksin rõhutada kahte asja üks neist on äh, minu jaoks nii-öelda punane joon ning äh, teine äh, on lihtsalt arvamus selle kohta, mida proua Tyson palus. nüüd esimene asi siis, kas see asi peaks olema kohustuslik või vabatahtlik? mul on väga hea meel, et äh, proua Tyson äh, suhtub tõsiselt meie ettepanekusse, et see ühtne konsolideeritud maksustamisbaas peaks olema vabatahtlik. minu jaoks variraportöörina ja meie fraktsiooni jaoks on see ettepanek tõesti punaseks jooneks ning äh, teine asi, mida tahtsin selgitada, kui pikk pikk peaks see hindamisperiood olema? praktilisest ning loogilisest aspektist ma saan aru, et viie aasta pikkune periood oleks sobiv, aitäh. Philip, sinu korda aitäh, Marianne! aitäh väga põhjaliku ja süstemaatilise lähenemise eest. ma vaatan läbi mõned äh, asjad, äh, mida sa mainisid. kõigepealt äh, see, kui Euroopa Liidu äh, omavahend, see saab seda olla ainult siis, kui kakskümmend seitse liikmesriigi selle kasutusele võtavad, aga me ei peaks mõttest siiski loobuma, eriti kui me vaatame neid kulutusi, mida äh, Euroopa Liit teeb, see on äh, suuruselt kolmas kuluartikkel. tegemist oleksid millegiga, millest ettevõtted saavad kasu ning seega oleks loogiline, et äh, ettevõtted mingil hetkel hakkavad andma omapoolset panust Euroopa Liidu eelarvesse äh, ma ei tea, kas see on midagi, mida meil oleks koheselt vaja, võib-olla mitte, aga me peaksime selles suunas siiski liikuma teiseks, kui me räägime nüüd miinimummaksumääradest, siin on loomulikult õigusliku aluse küsimus, aga käibemaks on loomulikult teine asi ja meil on need erinevad maksubaasid käibemaksu jaoks aga kui eh, küsitakse, kas eh, võimalus eh, midagi taolist praegu poliitiliselt on teha, kas on võimalik kehtestada miinimummaksumäärad, siis ma ütleksin, et liikmesriikidel on praegu väga raske rahaline olukord ja seetõttu me peame tegema kõik, mis võimalik et äh, olukorda parandada ning me sisuliselt peaksime siis äh, tegema lõpu ebaausale konkurentsile liikmesriikide vahel, nii et, et ma usun, et äh, me peaksime siin tõesti tegutsema kiiresti ja ei ole põhjust viivitada. kas see süsteem peaks olema vabatahtlik või kohustuslik, mina ausalt öelda ei näe, mis mõte on vabatahtlikul süsteemil Äh, sest et see vabatahtlikkuse, vabatahtlikkuse alusel valitakse see süsteem ju ainult siis, kui see on ettevõtetele kasulikum. ma ei usu, et äh, see peaks olema sellise ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi äh, aluseks. täiesti kindlasti peab see süsteem olema kohustuslik. aga ma tõesti mõistan, et kui me sunnime kõiki sellele süsteemile üle minema ja eriti just väikseid ettevõtteid ja siis äh, mõne aasta pärast me otsustame äh, sellest süsteemist loobuda, siis need üleminekukulud võivad olla tõesti tohutu suured. ja äh, ma arvan, et me võiksime me alustame kohustusliku süsteemiga suurematele ettevõtetele ja siis äh, järk jää-, kõigepealt paneme siis selle maksusüsteemi peale suurtele piiriülestele ettevõtetele ja siis pärast teatud aja möödumist, kui me oleme näinud juba, kuidas see asi toimib, eh, siis ka teistele, nii et, et kui me oleme nõus, et, et mõningale ettevõtetele see süsteem on, äh, on kohustuslik, siis mulle sobib ka pikem äh, ajaperiood kui viis aastat läbivaatamiseks, aga kui me kehtestame selle süsteemi vabatahtlikuna ja me kehtestame ka pika hindamisperioodi, siis ma kardan, et et see muudab probleemi tõsiseks Äh, nüüd, mis puudutab neid äh, jaotusvalemeid, siis ma arvan, et äh, kõik punktid on siin oluline, keegi siin ütles, et müügitulemused ei ole olulised või käibemaks, käive ei ole oluline, minu arvates on see ikkagi oluline. nii et, et selles mõttes ma ei saa komisjoni öeldust aru. samuti kutsuksin teid üles olema julged. kui on üks oluline asi, eh, siis me peame nõudma, et see oleks kohustuslik vähemalt teatud ettevõtetele, kõiki ülejäänud asju võib arutada, aga meie ei näe mingit mõtet eh, võtta kasutusele süsteeme, mis tegelikult ei ole kohustuslik mitte kellelegi. sest ma arvan, et väga vähesed hakkaksid seda kasutama ning äh, need kümned miljonid eurod, mida suured ettevõtted igal aastal kulutavad selleks, et toime tulla erinevate maksusüsteemidega, äh, võiks minna siis nende uuele süsteemile üleminekukulude katteks. ma isegi usun, et suurte ettevõtete jaoks uuele süsteemile üleminekukulud oleksid isegi väiksemad. aitäh. aitäh. ma arvan, et et meil on veel ainult kuskil kümme minutit selleks teemaks, nii et, et palun tehke tõesti väga lühidalt, Dirk Epping on järgmine. esimees, ma tõesti teen lühidalt. sellel ettepanekul on väga palju häid külgi, aga mul on ka üks väga tõsine probleem, millele tahaksin tähelepanu juhtida, see jaotusmehhanism raportöör äh, ise käsitles seda teemat juba. Äh, mis võib juhtuda, võib juhtuda, et see jaotusmehhanism äh, loob sellise maksude üleviimise süsteemi, sest paljudes riikides, kus on olemas teenindusel põhinev majandus, on kogenud seda, et ettevõtete maksustamisest tulevad summad vähenevad. suurte riikide jaoks on aga see väga oluline ja seetõttu siin proua Kulaar ütles, et nendel ei ole mitte mingeid probleeme. sellega tuleb leppida, see on osa Euroopa ideaalist, sellepärast et äh, aga samas väiksemate riigi ja riikide jaoks, millel on ekspordipõhine äh, majandus, kus on väga palju väikeseid ettevõtteid, mis palju ekspordivad ja näiteks ähm, Hollandis on ka väga palju hargmaiseid ettevõtteid, äh, mis äh, ekspordivad kaupu läbi Rotterdami, on asi hoopis teistsugune. seetõttu meie jaoks oleks väga oluline teada, milline on selle kõige mõju me võime ju küll midagi teha Euroopa ideaali nimel, aga samas me peame hoolitsema ka selle eest, et me ei saa seda oksa, millel ise istume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 kui selle tulemusena tekib lihtsalt maksude ülekandmise süsteem, mis on ebaproportsionaalne, siis äh, seda me oma kodanikele kuidagi õigustada ei saa ning äh, tahtsin äh, raportööril küsida, et rahvusparlamendidel oli üsna palju probleeme selle ettepanekuga seoses ja ma tahaksin teada, mida tema nendest arvab. tegemist on väga, väga paljude riikide jaoks olulise poliitilise küsimusega ning oleks väga hea siiski, kui see süsteem jääks vabatahtlikuks. Ole Schmidt järgmisena. aitäh, esimees. siin räägitakse väga palju okste saagimisest minu arvates on tegemist tõesti väga delikaatse teemaga ja ma arvan, et raportööri seisukoht on väga tasakaalustatud. ma olen Äh, nõus ka sellega, mida ütles variraportöör proua Kular, aga võib-olla me peaksime astuma esimese sammu, enne kui astume järgmised sammud. ma mõistan, et mõned kolleegid sooviksid, et me tegutseksime väga julgelt. Äh, minu arvates on raportööri äh, lähenemine siiski selline, mis lõppkokkuvõttes võib sihile viia mina olen IMCO komisjonis arvamuse koostajaks ning tahaksin peatuda veel kahel asjal. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma toetan seda äh, vabatahtlikkuse põhimõtet, sest mulle tundub, et äh, see on hetkel oluline ning see, ning nüüd see, selle maksubaasi jaotamine ja ma pean tunnistama, et siin ma olen eelkõnelejaga nõus. ja härra Ludvigson, minu kolleeg Rootsist, on esitanud selle kohase, selle kohta ka muudatusettepaneku, sellepärast et ähm, kui me jätame käibe kõrvale, siis on tulemus täiesti teistsugune ning äh, siinkohal huvitaks mind küll äh, komisjoni seisukoht. ma tean, et tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga, sest et äh, tulemus liikmesriikide jaoks, rahandusministeeriumite jaoks on väga erinev. kuidas te selgitaksite, miks just nimelt see, see süsteem ja kas te arvate, et see süsteem on väikeste riikide suhtes õiglane, sest teatavasti on mõjuhinnanguid, mis näitavad, et väikesed riigid kannatavad komisjoni ettepaneku läbi. niisiis, need olid minu lühikesed tähelepanekud, aitäh. Elisa, kas sa soovisid ka sõna? ja nüüd võtad iseenda nimel sõna, jah? jah, ma tahtsin lihtsalt öelda järgmist. nagu mõned kolleegid juba ütlesid, on tegemist väga delikaatse hetkega ma mõistan eh, raportööri, kui ta ütleb, et eh, praegu me peaksime kõige tähtsamale kohale seadma maksubaasi harmoniseerimise, sellepärast et me ei ole olukorras, kus me saaksime kaugemale minna. minu küsimus on aga järgmine, kui me maksubaasi harmoniseerime eh, maksukonkurentsi tingimustes, ning kui meil on selline vabatahtlik süsteem, Äh, selle uue maksubaasiga liitumiseks, kas meil on üldse mingi selge pilt, milline on tagajärjed? milline on mõju maksutuludele erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides? ma võin teile öelda oma kodumaa kohta järgmist, et kakskümmend suurimat ettevõtet on oma, vabandust, üheksateist kahekümnest suurimast ettevõttest on oma peakorterid maksustamistel põhjustel juba välja viinud niisiis äh, sisuliselt äh, me siin räägime maksusoodustustest. kas ähm, me saame sellise delikaatse teemaga edasi minna, ilma et me viiksime läbi põhjaliku mõjuhinnangu selle kohta, kuidas need muudu-, muutused hakkavad äh, mõjutama liikmesriikide riigi raha, rahandust? praegusel hetkel on tegemist tõesti väga olulise teemaga, mina isiklikult pooldan maksubaasi ühtlustamist aga ma leian, et kui meil on selline vabatahtlik süsteem, kus ei ole mitte mingisugust äh, maksualast koordineerimist, siis äh, ma tunnen väga suurt muret nende tagajärgede pärast, mis siit võivad tulla. ma tahaksin, et komisjon äh, kõneleks meile, millised need tagajärjed on, tahaksin, et komisjon viiks läia, läbi korraliku mõjuhinnangu, et me saaksime langetada otsuse, mina praegu küll ei leia, et ma sellist otsust saaks langetada Äh, ja, danke schön. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen im Namen. Ruuter, jah, suur tänu, mina tahan Toomas Hendeli nimel sõna võtta, ta on meie variraportöör, kuid tal ei ole võimalik täna siin olla, sest tal on mujal kohustusi. tahan kõigepealt tänada Marianni selle väga põhjaliku sissejuhatuse eest, mille ta tegi, see oli tõesti väga kompetentne. nüüd muudatusettepanekute juurde, meid nimetati ka paar korda nimepidi nimelt see, mis puudutab harmoniseerimist ja miinimummäärasid. meile tundub äh, väga tähtsana ja seda siin tegelikult ka juba öeldi, meie jaoks on väga tähtis, et vältida maksudest kõrvalehoidmist ja maksutumpingut, äh, keelamine Euroopa siseturul. meie arvates on väga tähtis selle küsimusega tegeleda. me saame aru, et selle küsimusega tegelemisel on probleeme, aga siiski me peaksime sellega tegelema see oleks meie jaoks väga tähtis äh, ja me tõesti oleksime nõus ka selle eest võitlema. veelgi tähtsam kui harmoniseerimine on meie jaoks praegusel hetkel äh, kohustuslikkuse põhimõte. kahekümne kaheksa erineva süsteemi sisseviimine on meie arvates täiesti mõttetu ja kontraproduktiivne ja sellepärast äh, on väga tähtis, et me midagi selle vastu võtaksime, ette võtaksime, sellepärast et praegusel hetkel komisjon on siiski välja töötamas ettepanekut, mis ei vasta meie huvidele. tõesti, et meie jaoks kõige prioriteetsemaks küsimuseks on see, et süsteem oleks kohustuslik ja me toetame kõiki ettepanekuid, mis lähevad selles suunas. viimane märkus, Mariann juba mainis seda, nimelt äh, töövõtjate definitsioon, meie jaoks on väga tähtis siin see asi selgeks teha. seda ei ole lihtne teha, seda definitsiooni koostada, kuid on kakskümmend kuni kakskümmend viis erinevat äh, töövõtja definitsiooni ehk et kes on töövõtja või kes siiski mitte. osaliselt on sinna kaasatud ka vabakutselised äh, kohati on arvestatud sissetulekuga ja see on tõesti väga problemaatiline küsimus. kuid äh, me ei peaks olema nii äh, sinisilmsed, et äh, arvame, et meil ei ole võimalik ühist definitsiooni leida, sellepärast et Eurostat on juba leidnud ühise, nii et meie tõesti leiame, et seda on võimalik teha ja meie muudatusettepanek ongi suunatud sellele, et me arvestaksime juba praegu Euroopas kasutatavat tööhõiv, töövõtja definitsiooni see oleks meie poolt kõik ja suur tänu! Um, uh... aitäh ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, aga palun tehke ka lühidalt. Uh, aitäh! ma tõesti teen lühidalt. ma arvan, et raportöör võttis äh, Äh, paljud asjad juba väga hästi kokku. komisjoni poole pealt me oleme nõus sellega, et on äh, terve, terve rida selliseid põhimõttelisi valdkondi, millega seoses on välja pakutud ka muudatuse, muudatusettepanekuid, näiteks miinimummäärad, kas süsteem peaks olema kohustuslik või vabatahtlik, konsolideeritud või mitte. Need on sellised põhimõttelist laadi küsimused meie ettepanekutest ja ka seletuskirjast te ilmselt teate, miks me ei taha paika panna miinimummaksumäära. Äh, raportöör mainis siin äh, probleeme õigusliku alusega, samuti mis puudutab nüüd äh, vabatahtlikkust ja kohustuslikkust, siis te teate, millised on komisjoni argumendid. huvitav on see, et mõned teist ütleksite, et võib-olla see peaks olema kohustuslik teatud ettevõtete rühmale. siin mainiti näiteks suuri ettevõtteid. kui me komisjonis äh, selle teemaga tegelesime, tegelesime, siis me vaatasime, kuidas oleks äh, võimalik seda äh, kohustuslikkust kehtestada ainult Äh, suurtele ettevõtetele, sest on ju väga palju selliseid ettevõtteid, kes kunagi piiriüleselt ei tegutse, aga samas äh, väga palju probleeme selgu-, kaasneb selle kõigega, sellepärast et äh, siin tekivad näiteks definitsiooniprobleemid, millised ettevõtted on suured ja millised mitte ja näiteks kui me ütleme, et see on kohustuslik suurtele ettevõtetele, siis te võib-olla loote sellise antistiimuli väikestele ettevõtetele, et nad ei tahagi laieneda. nii et, et me komisjonis otsustasime, et süsteem peaks olema vabatahtlik, sest see on ehk kõige sobivam ning väga mitmed parlamendid juhtisid tähelepanu lähimuspõhimõttele ning kui me hakkame siin asja kohustuslikuks muutma, siis ma arvan, et see lähimuspõhimõtte asi tõstatuks veelgi rohkem päevakorrale. raportöör äh, rääkis ka tõhustatud koostööst ning sellest, et ettepanek peaks puudutama siis äh, väiksemat hulka ettevõtteid või riike ma võin jällegi toetada raportööri ja öelda, et tegemist on äh, tegelikult äh, juriidilise küsimusega, me peame vaatama, mis on aluslepingutes, nii et, et komisjon ei saa siin ettepanekut teha, sellise ettepaneku peab siis tegema juba rühm liikmesriike. nii et, et ja loomulikult parlamendil on siis õigus äh, sellist ettepanekut heaks kiita või tagasi lükata. nüüd terve rida Äh, üksikasjalisi tehnilisi muudatusettepanekuid, ma tean, et meil ei ole aega neid siin läbi vaadata, aga kui raportöör soovib minu ja komisjoni talitustega selle teemal, sellel teemal kõnelda, siis me oleme selleks alati valmis ja oleme alati valmis selgitama, miks me asju teeme niimoodi ja miks me tahame või ei taha teatud asju teha äh, komisjoni poole pealt ütleksin veel kord, et meil on väga hea meel, et selle teema vastu nii suurt huvi tuntakse ja me loodame, et te saavutate siiski sellise üldise üksmeele selles osas, milliseid muudatusettepanekuid te soovite teha ja mida te komisjonilt ootate, aitäh! aitäh! ja raportöör teeb ka palun lühidalt. aitäh! esimees, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, samuti komisjoni esindajat kolm küsimust olid konkreetselt suunatud mulle, siis vastaksin neile. härra Epping küsis, äh, kuidas ma suhtun nendesse kollastesse kaartidesse, mis äh, liikmesriikide parlamendid on äh, esitanud, neid oli neliteist ja neid parla-, nende esitajaks oli siis üheksa erineva liikmesriigi parlamendid Äh, neid on liiga vähe selleks, et me saaksime siin tõstatada, äh, tugineda lähimuspõhimõttele ja nõuda, et komisjon need äh, ettepanekud uuesti läbi vaataks kui me keskendume asja subsidiaarsusküljele ja räägin nüüd siin just konkreetselt härra Eppingile, ma vaatasin seda asja väga tähelepanelikult, vaatasin kõiki päge-, pädevusi, erinevaid artikleid lepingutes ning lasin ka teistel juristidel seda teha ja mulle tundub, et komisjoni lähenemine on õige. et tegemist on teemaga, millega me saame edasi tegeleda lähi, lähimuspõhimõte lubab Euroopa tasandil tegutsemist, aga see peab olema proportsionaalne. Äh, siin, siin tekib nüüd küsimus, kui kaugele me saame nende maksumäärade ja kõigega minna nii et, et me oleme nendesse kollastesse kaardidesse suhtunud tõsiselt ning ma arvan, et me saame jätkata oma tööd. meil on väga head argumendid, millega rahvusparlamentide argumente ümber lükata eh, mulle esitati küsimus ka liikmesriikide tulu kohta, et kas see on kohustuslik, kas meil on mingid eh, miinimummäärad, sest muidu me õõnestame liikmesriikide sissetulekuid ma pean tunnistama, et enamik liikmesriike on näinud asja hoopis teistpidi, nad äh, loodavad, et nad saavad äh, suurema kontrolli asjade üle, ettevõtete tulumaks on liikmesriikide jaoks oluline tuluallikas ja nad äh, tahavad seda säilitada. ning kui vaadata neid pädevusi ja muid asju, siis ma äh, rõhutaksin seda, mida ma ütlesin ka härra Eppingile vastates, et sellel äh, ühtlustatud maksubaasil on väga palju eeliseid. Äh, ühiselt tegutsedes võivad liikmesriigid saavutada seda, mida nad üksikult ei saavuta. loomulikult on küsimus siin, et kas hakkab liikmesriikide vahel toimuma kahjulik konkurents ja kui see konkurents tõesti hakkab kahjustama siseturgu, Äh, siis tuleb äh, järeldada, et tegemist on siseturu probleemiga ja maksumäärade küsimus vajab lahendamist, aga praegu me ei pea siin midagi otsustama, me peame vaatama, kuidas asjad arenevad ning äh, kuue fraktsioon tõstatas töötajate küsimuse, ma tean, et Euroopas on probleeme, meil on erinevad definitsioonid, mis põhjustavad tihtipeale probleeme just piiriregioonides, samuti on meil probleeme teenuste osutamise vabadusega aga me peame siin tegelema ka sotsiaalsete õigusaktidega. hetkel käib jutt ettevõtte tulumaksust ning eh, me ei saa selles, selle õigusakti raames raken-, lahendada seda lõputut küsimust, et mis on töövõtja ja, või, või mida ta ei ole. nii et, et see ei ole teema, mida me selles raportis saame käsitleda. Eh, tahaksin eh, tänada kõiki ning sekretäriga, sekretäriaadiga me plaanime korraldada variraportööridele kohtumise, sest äh, meil on tõesti tegemist väga tehnilise teemaga. Econis me hääletame kuuendal veebruaril seda raportit ja märtsi teisel poolel siis hääletame seda asja täiskogul. ja nüüd läheme siis järgmise, järgmiste päevakorrapunktide juurde viis ja kuus ja meil on umbes kakskümmend kuus minutit aega jäänud Äh, arutame neid kahte raportit koos. loomulikult äh, raportöörid äh, saavad mõlemad võimaluse sõna võtta niisiis, üks nendest raportitest puudutab majanduse ja eelarve järelevalve tugevdamist liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamiseks euroalas. Äh, Jean-Paul Couches on siin raportöör ja kuues päevakorrapunkt on esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarve puudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätted. kõigepealt annaksin siis sõna Jean-Paulile suur tänu, härra esimees, ma teen tõesti väga lühidalt, sellepärast et kell kaheksateist kolmkümmend toimub äh, Ahveti ja meie komisjoni äh, variraportoride ühiskohtumine aluslepingu osas. ühesõnaga, nagu te ütlesite, minu raport puudutab siis äh, meie järelevalvet äh, kuuese seadusandliku paketi osas, äh, mille võtsime vastu parlamendina novembris. seal on siis ette nähtud e-, eelarve järelevalvesüsteemid, nii nagu proua Ferreira raport see on ette nähtud ja Eh, eraldi siis ka eelarve järelevalve nende riikide suhtes, kellel võivad tekkida või kellel juba on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamise osas euroalal ja mind määrati siis selle raporti, raportööriks. riigivõlakriis eh, on viinud selleni, et mõned euroala riigid on pidanud paluma finantsabi Euroopa Liidu institutsioonidest väljas poolt ka eh, siis peaasjalikult aga läbi Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi, aga ka teistest rahvusvahelistest äh, institutsioonidest nagu Rahvusvaheline Valuutafond. kuus Euroopa Liidu liikmesriiki on praegu makseraskustes ning on pöördunud äh, ühe äh, nendest institutsioonide poole, kolm nendest liikmesriikidest on euroalast väljas, aga siiski Euroopa Liidud, Läti, Ungari ja Rumeenia nende äh, riikide raskused muidugi ei äh, oma väga suuri võnkeid rahvusvahelisel turul, aga Kreeka, Portugal ja Iiri, kes on euroala liikmed ja kelle rahanduslik seisukord on väga tõsiseid võnkeid tekitanud finantsturgudel. seega siis euroala liikmesriigid, kellel on riigivõlakriis, peavad olema erine, erilise järelevalve all selleks, et vältida see, nende olukorra negatiivseid mõjusid kogu euroalale. ja üks määruse väga selge osa on selles, et komisjon võib äh, tugevdatud järelevalve äh, omada osade liikmesriikide osas, kellel on väga tõsiseid raskuseid oma finantsstabiilsuse tagamisega. mõned lühikesed selgitused Äh, olen oma raportis selles osas toonud ka. mina toetan seda põhimõtet, mida äh, on öelnud ka ettepanekus, et äh, euroalas võib ühe liikmesriigi mahajäämine mõjutada väga negatiivselt paljusid liikmesriike, aga väga tõsiselt tuleks läbi kaaluda need valemid, mida kasutatakse nende riikide üle järelevalve tagamiseks ja need tuleb väga tõsiselt läbi arutada teisalt need arutelud, mis on praegu avatud rahvusvahelise lepingu osas, mis liidetakse praegusele lepinguga, selleks, et võim-, eemaldada teatav häga, hägusus rakendamismeetmes ma ei tahaks laskuda väga pikalt nendesse aruteludesse, kuid meie peaksime omalt poolt neid arutelusid rikastama see kuuest osast koosnev majandusjuhtimise pakett võiks olla aluseks sellele rahvusvahelisele lepingule, mis on praegu arutelul. ja sellest võikski kujuneda ikkagi välja seesama eelarvepakett, millest nüüd euroalaga seoses on hakatud rääkima. kõik need ühtsed eesmärgid annavad euroalale mis kindlasti ei ole majandusanalüütikute meelest äh, Äh, ideaalne, on aga siiski olnud suhteliselt stabiilne. me peame arvesse võtma seda, mis on kirjas selles lepingus, mis praegu on arutelul ja selle kohaselt ei ole võimalik laiendada ühenduse meetodit ja tulemuseks on see, et väga paljud on vastis, vastu sellele ja vähemalt osaliselt me võiksime need ideoloogilised raskused sealt eemaldada. mida on siis kritiseeritud? nimelt see, et leping, mis on praegu ettevalmistamisel äh, ei ole mitte midagi muud kui seesama kuuest osast koosnev majandusjuhtimise pakett, aga välja on sealt võetud komisjon ja parlament. ma loodan, et me saame koostööd teha teiste fraktsioonidega selles osas ja tuua siia sisse mõned elemendid, mis sinna peaksid kuuluma. ma ei tahaks siin laskuda liigsesse poleemikasse, aga on öeldud seda, et aluslepingu projekt selles osas, mis on kirjas Euroopa Liidu aluslepingus ja mis on kirjas öö, ähm, majandusjuhtimise paketis, et milline on siis kodanikuühiskonna roll, ähm, selle kohta ma ütleksin, et äh, on jah, ettevõtlusseadusandlus, mis kehtib kõigi jaoks, aga praegu see pakett, mis on arutelul, on just nagu mingi aktsionäride pakett, kus äh, suured aktsionärid otsustavad ära äh, kõikide aktsionäride jaoks reeglid ja minu meelest on need tingimused praegu sellised. parlament võiks natukene konstruktiivsemalt panustada sellesse ja novaatorlikult läheneda ja et need kaks määrust äh, täiendaksid äh, majandusjuhtimise paketti, see on hädavajalik. ja äh, loodetavasti siis äh, mõne aja pärast jõuame me sellise paketini, mis tagab stabiilsuse ja ühtekuuluvuse euroalas ähm.. Elisa, you, you both rapporteur and shadow. Elisa, sa oled ühtlasi raportöör oma raporti osas ja variraportöör Jean-Paul Gauzessi raporti osas, nii et võtad äkki oma seisukohad praegu ku-, kokku, räägiksid praegu raportöörina kuuendast punktist ja pärast seda siis vaatame, palju üldse jääb aega variraportööridele. jah, suur tänu, teen seda hea meelega mulle väga meeldis kolleeg Kossessi ülevaade, ma arvan, et ta tegelikult tõi välja kõige tähtsama küsimuse, mida on pea igas arutelus vaja välja tuua. selle komisjoni mitmed liikmed on palehigis aidanud välja töötada seda kuuikpaketti, seda kuud õigusloomelist ettepanekut ja niimoodi oli meil võimalik luua tasakaal luua tasakaal, arvestamaks äh, seda tõsiasja, et euroala ei ole täiuslik. see oli nimelt ka see mõiste, mida just kallis kolleeg Koses mainis, nimelt et äh, ebatäiuslikus valuutaliidus on väga palju erinevaid tasakaalunihkeid, ehm, nagu näiteks eelarve defitsiit mitmetes liikmesriikides. mina näiteks olin ka üks raportööridest ehm, tasakaalunihete raporti osas ja meie töö oli väga huvitav, me töötasime välja tulemustabeli, me öö, äh, panime sellesse süsteemi mitmed muutujad sisse. nüüd mõlema teksti puhul, mis on esindatud, on ka poliitiliselt, mõned mõlemad tekstid on ka poliitiliselt äh, uue lepinguprojekti osaks ja need tekstid toetavad kuuikpaketti, kus on ette nähtud palju tugevamad meetmed. siinkohal räägin nii eelarve puudujäägi kui ka võlakontrollist, aga samal ajal toetatakse ka ennetava töö aspekti meil praegusel hetkel on puudu äh, järjepidevusest keskpikkade ja pikkade meetmete osas me oleme pigem keskendunud lühiajalistele mõjudele ja see on minu arvates üks suuremaid probleeme, mille vastu tuleb võidelda. me peame looma sellise järjepideva lähenemise mille puhul oleks tagatud äh, ka kontrollimeetmete arvestamine. meil on iga-aastaseid kontrollimeetmeid vaja ja see võib endaga kaasa tuua ka karistused. kõike seda tuleb väga selgelt struktureerida, meil on vaja võimalikult palju teada saada euroala toimimise kohta. see kõik tuli välja ka tegelikult äh, kuupaketi väljatöötamisel praegusel hetkel ei ole kõiki neid eeltingimusi, mida ma mainisin, tagatud. ma tegelesin selle küsimusega ja oma raportis äh, tõin ka välja selle, et kõiki erinevaid, kõikide erinevate meetmete peale pole veel piisavalt mõeldud. seepärast on väga tähtis, et ajakavad erinevate liikmesriikide vahel kooskõlastatakse, eriti just eelarve äh, menetluses ja see on kohe kindlasti positiivne. kuid samal ajal ei ole meil siiski tagatud äh, järjepidevust äh, nende prognooside vahel, mida liikmesriigid teevad. ja selle põhjuseks on see, et äh, me näeme ühtsust just äh, ainult ajakavade puhul, samal ajal aga statistiliste äh, andmete kogumisel meil mitte mingit äh, koordineerimist või järjepidevust pole. siis tuuakse veel välja, et väga tähtis on kasutada sõltumatute instituutide teenuseid, seda selleks, et saada ka tõesti sõltumatuid andmeid ja sõltumatut informatsiooni. samal ajal aga tuleb hoolitseda selle eest, et saavutaksime rohkem kui siiani. on väga tähtis, et saadav informatsiooni oleks võimalik võrrelda, et informatsioon ja statistilised andmed oleksid usaldusväärsed. ja väga tähtis on, et meil oleks võimalik ka informatsiooni kogumine erinevate allikate vahel kooskõlastada mõlemas tekstis on äh, uus poliitiline dimensioon, nimelt äh, riiklike parlamentide ja Euroopa Komisjoni töö omavaheline koordineerimine. Euroopa Komisjon saab riiklikele parlamentidele esitada oma seisukoha olukorra kohta vastavas liikmesriigis ja siis vastava liikmesriigi parlament peab selle analüüsiga tegelema. tegemist on väga uuendusliku sammuga ja me peaksime selle üle põhjalikult järele mõtlema, sest äh, siin räägime me nii liikmesriikide vastustusest kui ka menetluse äh, poliitilisest äh, demokraatlikust legitiimsusest. demokraatlik legitiimsus tuleb tagada ja tuleb arvestada ka sellega, et eelarvepoliitikas on väga palju erinevaid äh, võimalusi ja liikmesriigid peavad äh, saama õiguse ise erinevate võimaluste vahel valida. ja liikmesriik peab ise tegema poliitilisi otsuseid isegi siis, kui tema olukord ei pruugi olla kõige parem. me peame rohkem ja põhjalikumalt äh, tegelema tingimustega selleks, et tagada liikmesriikide niinimetatud omaniku tunne et kui liikmesriik teeb ettepanekuid, siis ta teeks neid heaperemehelikult ja seda isegi siis, kui äh, liikmesriik peab teiste liikmesriikidega pidema läbirääkimisi oma olukorra pärast. meil tuleb rääkida ka sellest, äh, millal karistusi määratakse ja me peame rääkima ka sellest, kuidas erinevate liikmesriikide erinevaid statistilisi andmeid kasutada. ja kuidas me võiksime kasutada sõltumatuid organisatsioone selleks, et me saaksime tervikliku pildi. ja seepärast on ka nii tähtis, et me ei unustaks kesk- ja pikaajalist eesmärki, milleks on majanduskasv, seda eesmärki ei tohi ära unustada või kahe silma vahele jätta, kuid seda tehakse, kui igal aastal tehakse erinevaid otsuseid vastavalt statistilistele andmetele ja ei mõelda pikaajalisele arengule nüüd veel ka paar märkust kolleeg Kosessi raporti kohta. ma ei tea, kas ma peaksin seda tegema praegu või pigem hiljem, härra esimees, sellepärast et äh, siin on mõned punktid, mis minu jaoks on äh, tähtsad. kas te arvate, et ma peaksin seda kohe tegema, kui ma teie noogutusest õigesti aru sain? jah, hästi, siis kohe räägin ka härra Kosessi raportist. mis puudutab äh, härra Kosessi raportit, mille puhul ma olen variraportöör ma tegelikult juba mõned märkused tegin, ähm, kui rääkisin oma raportist, aga need kehtivad ka härra Kossessi raporti kohta. üks asi on minu jaoks tähtis. esimest korda määratakse karistused siis, kui äh, võlgu puudutavatest eesmärkidest kinni ei peeta. tegelikult sellega tagatakse ka võimalus tagada kõikide tõukefondide vahendid ja tegemist oleks siis nii-öelda lisakaristusega nendele liikmesriikidele, mis kasutavad tõukefondide vahendeid. minu arvates on see väga halb samm. tõukefondid tagavad selle, et Äh, siseturg, millel liikmesriigid omavahel konkureerivad ja kus väga paljud erinevad äh, tegurid mängivad suurt rolli, nagu näiteks ühisvaluuta, ühisraha ähm, ja tõukefondid nüüd tagavad selle, et need erinevad liikmesriigid äh, saaksid sellel ühisturul tegutseda ja et nad võimalikult kiiresti jõuaksid võrdsele tasemele. tõukefondid on need, mis tagavad erineva tasemega liikmesriikide ellujäämise siseturul. nüüd me näeme, et lõhed äh, euroalal on suurenenud, me näeme, et meil on üha rohkem probleeme selles konkurentsivõitluses ellujäämisega ja kui nüüd hakatakse tõukefonde ja nende vahendeid karistusena kasutama, siis minu arvates on see äh, täiesti mõistetamatu, miks hakatakse karistama neid, kellel on niigi probleeme. ja peale selle me ju kõik püüdleme konvergentsi poole. on veel erinevaid asju, millest rääkida, siin on ettepanekud kakskümmend, lõiked kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli. kui liikmesriigil on probleeme, siis on tal vaja mänguruumi puhvrit, kuid praeguses tekstiversioonis on mänguruumi väga vähe. sellepärast, et äh, komisjonil on võimalik võtta äh, vastu terve rida otsuseid liikmesriigi kohta ja nõukogu võib suisa sundida liikmesriike abi vastu võtma. ja kõik, ja võib sundida ka liikmesriiki äh, üle võtma rahvusvaheliste organisatsioonide nõudeid nii et need oleksid need äh, nüansid, mis mina soovisin välja tuua härra Kosessi raporti puhul ja mille puhul minul on väikeseid kahtlusi. ma arvan, et äh, raportöör kavatseb variraportööridega tihedat koostööd teha ja me kaasame ka kindlasti komisjoni selleks, et seda teksti paremaks muuta. hästi, Liisa raporti variraportööriks on Mariann Tyson, nii et palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ma teen hästi lühidalt. ma tegelikult tahtsin ära oodata erinevate kolleegide muudatusettepanekud selleks, et näha, mida siin ära teha, kuid mul on üks põhimõtteline küsimus. me võtsime pärast suvepuhkust vastu kuuikpaketi, siis tööt-, siis lõpetasime töö Euro pluss paketi kallal ja Euroopa Ülemkogu vaatas selle üle, ülemkogul nõuti veel ka äh, lepingu muutmist ja selle kuu lõpus üritatakse ka nende ettevalmistustöödega äh, lõpusirgele jõuda. nüüd on nii palju erinevaid reegleid ja mul on tekkinud küsimus, kas nendega on üldse võimalik edasi minna, ma arvan, et me peaksime koostama nimekirja, kus me siis lihtsalt saaksime linnukesi taha teha nendele asjadele, mis on vaja ära teha ma arvan, et on nii palju erinevaid äh, küsimusi, mis ei aita usaldust äh, tõsta, vaid pigem äh, loob liikmesriikides usaldamatust ja ma kardan, et äh, mingil hetkel hakkavad ka kolmandad riigid meid äh, äh, et mingil hetkel ka kolmandad riigid ei suuda meid enam usaldada. nüüd see äh, lepingu muutmise projekt, ma nägin viimast äh, versiooni, mis pärineb eelmise nädala reedest, kus oli ka see kuldne reegel äh, kirjas ehk see niinimetatud võlapidur ja see, kus on välja toodud, et meil on äh, struktuuriline Äh, tasakaalu nihe erinevates liikmesriikides. ma arvan, et me peame siin olema väga ettevaatlikud, sellepärast et olukord on läinud väga-väga keeruliseks. see oleks minu põhiline sõnum teile, aga ma arvan, et muudatusettepanekuid tehakse veel väga palju. suur tänu, härra Haaglund, viienda päevakorrapunkti kohta. jah nagu raportöörid siin eelnevalt juba ütlesid, tegemist on keerulise küsimusega, paar märkust. Äh, siin tulevad tõesti arutelud kuuikpakettide, kuuikpaketi väljatöötamise kohta meile meelde, millega me kõik eelmisel aastal tegelesime ja kus me tõesti küsisime, kas kõigel sellel on ka mõtet. kuid kui me selle kõrvale jätame, siis ma arvan, et liberaalid ja me ka ise tegelikult toetame seda lähenemist, mille on raportöör valinud, et tegemist on väga hea äh, stardipakuga äh, läbirääkimistega. on mõned vastuolulised küsimused, nagu näiteks Euroopa äh, Liidu maksete kulutamine ja siis liikmesriigid, kes ei pea kinni kokkulepitud reeglitest see puudutab ka minu raportit kuigpaketis, kus me jõudsime järeldus, kus tegelikult väga paljud toetasid seda meedet, mille vist rohelised algatasid. mina isiklikult arvan, et kui sa ei pea kinni ühistest reeglitest, siis miks peaksid sa saama Euroopa Liidu toetust? ja saan aru, et need liikmesriigid on kehvemas positsioonis ja me peaksime tegema vahet erinevatel riikidel, millel on äh, majanduslikud probleemid. Äh, kui liikmesriikidel on majanduslikud probleemid, siis ei tohiks neilt küll Euroopa toetusraha ära võtta, kuid küsimus on hoopis teistsugune siis, kui ühistest reeglitest ei peeta kinni. see asi võib minna väga halvaks äh, ja seepärast tuleb meil väga palju pöörata tähelepanu sellele küsimusele, me peaksime pidama arutelusid edasi, et näha, kuhu me läheme. Karl, meil on kaheksa variraportööri, igale ühele kaks minutit. kas komisjonil peaks olema õigus järelevalvet teostada? ma arvan, et me peaksime kinni pidama ühenduse meetodist ja toetama komisjoni nii palju kui võimalik, see olen meie kõige suuremaks väljakutseks, suur tänu. Dirk Epping, palun järgmisena. okei okay,, and then it's uh, Sven. ei, siis Sven Kiigolt, kaks minutit, palun. Well um,, perhaps I, I use the opportunity. kasutaksin võimalust äh, mõneks märkuseks, mis on võib-olla vähem tehnilised. mina olen variraportööriks äh, tugevdatud järelevalve osas ning äh, minu jaoks on see teema üsna irooniline. hetkel on mul tunne, et äh, mõned nendest riikidest hoopis vajavad tugevdatud solidaarsust. see programm, mis välja on pakutud sisuliselt annab täiendavad järelevalvevolitused institutsioonile, mis ei ole suutnud äh, nende riikide jaoks äh, elujõuli, äh, jõulisi plaane välja töötada. tuleb küll tunnistada, et ega nende riikide valitsused ka paremad olnud ja ma pean tunnistama, et Kreekas näiteks on probleeme ka rakendamisega aga samas äh, tuleb tähelepanu juhtida ka sellele, et probleeme on äh, selle lahenduse endaga. Äh, selline on siis hetkeolukord, samas seisame me silmitsi eelarve kokkuleppega, millest Jean Paul juba rääkis, ähm, kus juba üsna veidral moel korratakse neid asju, mis me oleme ära otsustanud, pannakse sisse mõned uued elemendid millest enamust äh, saaks rakendada ka ühenduse õiguse alusel. seetõttu minu arvates on väga oluline, et äh, see kõik nendes ettepanekutes sees on selleks, et reintegreerida pisut äh, siis nii-öelda seda ebaseaduslikku tegevust, mis on toimunud on igatahes täiesti selge, et kui me siin äh, tasakaalu ümber ei jaga, kui me ei võta Euroopa Liidu äh, eesmärke tõsiselt, kui me ei täida kohustusi, siis äh, on väga raske kogu seda süsteemi toetada Äh, lihtsalt selleks, et mingeid demokraatlikke reegleid parandada. samuti on väga oluline olla konkreetsem selles osas, kuidas erinevad äh, sidusrühmad ning äh, üldsus laiemalt on seotud järelevalvekavadega ning kuidas see Äh, ka äh, avalikkuse aspektist läbipaistvaks muudetakse. ma olen väga, suhtun väga skeptiliselt nendesse sätetesse, mis nõuavad kõigi äh, aruannete salajas hoidmist või nende avalikustamist ainult konkreetsete juhtumite puhul. vaja oleks nende arutelude täielikku läbipaistvust ja kõik peavad olema nendesse kaasatud ja viimane variraportöör koos esiraporti osas on äh, äh, härra Šuntis. jah, mina olen kuue variraportöör koos ESSi raporti osas. meil ei ole nüüd väga palju aega jäänud ja päris mitmed asjad on ära öeldud. Äh, see kehtib ka osaliselt selle kohta, mida ma teise määruse kohta tahan öelda. kallid kolleegid, need kaks määrust ju on lisaks äh, majandusjuhtimise paketile. meie fraktsioon hääletas selle vastu, meie hääletasime majandusjuhtimise vastu ja kui seda kõike siin lugeda, siis on näha, et need uued reeglid lähevad samas suunas ja mul tuleb jällegi öelda, et meie hääletame nende vastu. tegemist on täiesti vale vastusega kriisile. ja samal ajal on meil siin nüüd uued hoovad välja töötatud surve avaldamiseks, äh, ebasotsiaalsete äh, meetmete kasutamiseks. see äh, lõhub täiesti laiali ühtehoidmise Euroopa Liidus. me nüüd kuulsime ära mõlemad raportöörid ja ma tahan teha järgmised märkused. siin on vastuolusid ja probleeme, mida tõid välja ka juba raportöörid ja teised nimelt see pakett ja mõlemad määrused äh, ühtekokku. milline suhe on neil selle uue lepinguga, äh, mida poliitilised juhid, Euroopa Liidu institutsioonide juhid praegu välja on töötamas, mille üle nad läbirääkimisi peavad pärast seda detsembrikuu ülemkogu? mul on jäänud mulje, et äh, on alanud võistlus selle üle, kes kõige rangemad meetmed välja suudab töötada teiseks, nii selle teksti kui ka teiste kohta, mis ajast peale IMF on Euroopa Liidu institutsioon ja on kaasatud ka võrdselt äh, sellesse menetlusse. ja siis veel üks asi, mida mainis ka proua Ferreira ja see puudutab Kreekat. keegi, kes ei pea kinni meetmetest ja keda kontrollitakse, kas see ja siis, et teda ähvardatakse sellega, et tõukefondide raha võetakse neilt ära või nad peavad selle tagasi maksma see on tegelikult meil praegu viimaseks äh, päästeankruks äh, kärbete tegemisel. meil Kreekas on praegu olukord selline, et see, mis määrustega on sisse viidud, äh, need tugevad kontrollid, me näeme seda iga päev, tulevad kohale troika esindajad muudkui kontrollivad ja kontrollivad ja avaldavad survet ja avaldavad survet, siis jälle kontrollivad ja suruvad meile peale veelgi rangemad meetmed. see õhustik, mis on loodud kõik need pidevad kontrollid, see on meie jaoks igapäevaelu. ja praegusel hetkel mulle tundub, et kon-, komisjonil on võimalik teatud asju kontrollida ja hoida nii-öelda nagu pinnuna enda silmas seda ühte riiki Need on minu arvamused olukorra kohta, meie ei ole selle kõigega nõus ja ma arvan, et äh, seda te kõike näete ka kohe varsti. praegu valitud tee ei ole õige vastus kriisile ja mitte mingeid ennatlikke et,, ennetlikke meetmeid siin ei oleks vaja vastu võtta. Ramon, palun, kaks minutit. suur tänu, härra esimees, jah, kaks minutit palju aega ei ole, ma ütleksin ainult nii palju, et kolleegid, meie ees on üks jama nimelt kuu aega tagasi ütles Hispaania rahandusminister, et äh, defitsiit Hispaanias saab olema kuus protsenti SKP-st. SKP uus rahandusminister on aga ütelnud, et see on isegi kõrgem kui kaheksa protsenti äh, Hispaania SKP-st. nii et, kallid kolleegid Äh, siin ei ole mõtet rääkida sellest, kas me oleme maja, äh, kas me oleme olnud liberaalid või Keinsi ju, ju, juhtijad, räägime pigem sellest, et äh, avalikku vara on hallatud valesti ja meie ees on meie põlvkonna kõige suurem väljakutse, mitte ainult poliitiliselt, vaid ka moraalselt. tuleb tagada see, et tulevased põlved ei pea kohe sündides hakkama kaasma tohutut äh, võlakoormat tooksin aga ühe oma muudatusettepanekutest esile. loomulikult äh, tuleb äh, esialgsete eelarvekavade seire ja, ja eelarvete täitmise kontrollimisel olla karmim, kuid oluline on see, et äh, kogu taristu võetakse vaatluse alla, sealhulgas ka tulususanalüüsid. ma tulen jälle Hispaania näite juurde Hispaanias elab nelikümmend viis miljonit inimest, eh, viiekümne ja nende jaoks on viiskümmend kaks lennujaama. ainult kuus nendest eh, on plussis. Saksamaal on kaheksakümmend miljonit inimest ja kakskümmend kaheksa lennujaama ja seda ongi liiga palju Hispaania on ühtlasi Euroopa Liidu ähm, kõige äh, paremini äh, kaetud äh, kiirrongiteedega liikmesriik, aga raha neid hallata ei ole. ja mitte mingisugust raha ei ole ka selleks, et kuidagi kriisist välja tulla. nii et mina teeksin ettepaneku kulud tõhususe analüüsiks kõikide liikmesriikide jaoks, äh, aga miks mitte ainult kõikide liikmesriikide jaoks, vaid ka suuremate Euroopa regioonide jaoks, millel on väga oluline mõju Euroopa majandusele laiemalt. Philipp Lambert, kaks minutit teil ka. suur tänu, Edward! ma ütleksin alguseks, et äh, meil on neid määruseid vaja ja väga oluline on see, et need erakorralised meetmed oleks ära reguleeritud varem, mitte neid ei peaks tegema jooksu pealt, mille alusel komisjon saab tööd teha. ja oluline on see, et need instrumendid oleksid ka kasulikud. mul on kaks märkust. kõigepealt, mis puudutab sisu, see eelarve seire. minu seisukoht on, et praegu on komisjon suure, komisjonile suurepärane võimalus äh, vaadata, milline on järjepidevus nendes äh, kuritahtlikes äh, kohalikes eelarvetes e, ja kuidas see läheb kokku e, komisjoni eelarvega. aga kuidagi tuleb kogu see reeglistik ka rakendada. õiguslik alus ei ole selle kahe ettepaneku puhul küll sama, kuid minu meelest oleks suurepärane võimalus e, siin praegu küll komisjonile, et kui nad järelevalvet omavad eelarve osas, et nad ei keskenduks mitte ainult defitsiidile ja võlakoormale, vaid vaataksid ka, et kuidas see läheb kokku Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga kuid kõige raskem probleem on siin kindlasti äh, demokraatlik äh, vastutuskohustus ja legitiimsus. me peame tagama selle, et me ei annaks äh, riigiülesele institutsioonile, nagu seda on komisjon, piiriüle, riigiüleseid pädevusi, mis oleksid kõrgemal kui valitud peade pädevused, et need ei oleks kõrgemad, need pädevused, kui on valitud esindajatel ega Belgias ju, kui äh, räägitakse Euroopa Nõukogus langetatud otsustest, ei räägita mitte kunagi sellest, mida Belgia peaminister seal täpselt ütles, sellest ei räägita mitte kuidagi. tuleb tagada see, et inimesed, kes vastutavad Euroopa rahva üldhuvide eest, on, oleme siiski meie ja mitte keegi teine. Euroopa Nõukogul ei ole seda vastutuskohustust ja mitte keegi neilt ka seda vastutuse võtmist ei nõua kui nõukogu räägib äh, riik, siseriiklikest eelarvetest, siis nad teevad seda teatud majanduslikust aspektist ja me teame ju, et et Euroopa Komisjon ei saagi olla erapooletu, sest et koosneb ju ka ometigi inimestest. aga äh, komisjon, kui ta räägib konkurentsivõimest, siis ta tegelikult üheksakümmend viis protsenti äh, ajast räägib palgapoliitikast. kuigi tegelikult konkurentsivõime sõltub absoluutselt millestki muust millised lisaaspektid nad võtavad arvesse, valitsused on seda nõudnud, komisjon ütleb ei, ei, ei, meie oleme huvitatud mada-, palkade poliiti-, palgapoliitikast ja nii edasi, see on poliitiline küsimus ja meie ei taha, et üks tsentraalne institutsioon dikteerib ette liikmesriikidele, mida nad peaksid tegema, ise olemata siis, ise olema kohustatud vastutust võtma selle eest. see vastutuskohustus tuleb sisse kirjutada, praegu nende seda määrustes ei ole kas raportöörid soovivad ka kahte minutit kokkuvõtteks? härra Kozes? ei. nii et saimegi hakkama. kalendrist kahekümne kaheksas veebruar on mõlema puhul muudatusettepanekute tähtaeg. ja muu osas siis on kalender paindlik, aitäh.